Ladies and gentlemen, good afternoon. We are going to start the meeting. Welcome. tere tulemast! me alustame päevakorra kinnitamisega. ma ei näe, et kellelgi oleks midagi päevakorra vastu, seega loeme päevakorra kinnitatuks. seoses päevakorraga tahaksin mainida kahte asja. see homme teisipäeval toimub meil päevakajaline arutelu, mis puudutab olukorda Egiptuses. seda me arutame koos härra Kristjan Bergeriga, kes on äh, välisteenistuse direktor ning äh, samuti tahaksin teile teatada, et äh, päevakord näeb ette uut päevakorrapunkti, nimelt mõttevahetust Montenegro parlamendi Eh, spiikri härra Ratko Kriokapitšiga ja see toimub eh, teisipäeval kell neli. Eh, juhatajal mingeid teadaandeid ei ole, nii et, et nüüd saame kohe edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kaheksateistkümnenda oktoobri, kahekümne viienda oktoobri, viieteistkümnenda novembri approval of the minutes of the previous meeting. You want to return back to the agenda? kas te tahaksite tagasi tulla päevakorra teema juurde? jah, palun, proua Brandner. mul on üks küsimus äh, homse hääletuse korra kohta. kas me saaksime alustada äh, proua Vaidere raportiga, sellepärast et meie variraportöör saab kohal olla ainult alguses ja peab seejärel ära minema ja ta oleks väga tänulik, kui me saaksime muuta raportite hääletamise järjekorda ja hääletada Vaidere raportit kõigepealt uh,. Is it okay? I am going to uh, küsin härra Predalt, kas see on vastuvõetav? härra Rootšek? Yes, please. jah, palun, härra Rootšek niisiis, kuna kolleegid on mõistvad, siis me muudame homse hääletuse järjekorda. aitäh ja nüüd läheme siis tagasi protokollide kinnitamise juurde. ma kordan siis ähm, kahe, kahekümne viies oktoober, kaheksateistkümnes oktoober viieteistkümnes november ja kahekümne kuues, kahekümne seitsmes november kui kellelgi nende protokollide kohta mingeid märkusi ei ole ja näibeid ei ole, siis loeme ülalmainitud istungite protokollid kinnitatuks. ja nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. selleks on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kõikehõlmav seireraport Horvaatia kohta. enne, kui me hakkame läbi vaatama seda raporti eelnõu teist korda tahaksin tervitada väga südamlikult Horvaatia parlamendi delegatsiooni, kes on praegu õppekülaskäigul Euroopa Parlamendis. sõbrad, meie komisjoni jaoks on suur au, et te täna siin olete, tere tulemast! So let us now ning äh, läheme nüüd siis oma päevakorra juurde. Horvaatia raporti läbivaatamine. tegemist on viimase raportiga, mille meie komisjon Horvaatia kohta koostab. Äh, Horvaatias saab Euroopa Liidu kahekümne kaheksas liikmesriik äh, selle aasta esimesel juulil. siiamaani on kakskümmend neli liikmesriiki Slovakkia ja Horvaatia ratifitseerinud liitumislepingu ning tahaksin kasutada võimalust ja kutsuda liikmesriike, kes ei ole seda veel teinud, Saksamaad, Taanit ja Sloveeniat, üles lõpetama oma ratifitseerimismenetlused tegema seda õigeaegselt, et Horvaatia saaks Euroopa Liiduga liituda vastavalt ühehäälselt vastu võetud ajakavale. samuti tervitan Horvaatia ja Sloveenia valitsuse jõupingutusi leida lahendus Ljubljanska panka juhtumile. ja nüüd annan äh, sõna raportöörile härra Rutšekile, kes tutvustab lühidalt muudatusettepanekuid, nagu ma saan aru, on esitatud kuuskümmend kaks muudatusettepanekut ning ka viis kompromissi. härra Rutšek, teil on sõna. aitäh nagu te juba ütlesite, me kaalume neid muudatusettepanekuid teistkordselt, kuuskümmend kaks muudatusettepanekut on esitatud, enamik neist on üsna konstruktiivsed ning kooskõlas meie raportiga. raporti ettevalmistamine näitas, et Euroopa Parlament on üksmeelel eh, ning see üksmeel valitseb siis kõigi fraktsioonide vahel meie seisukoht, meie peamine sõnum on see, et Horvaatia on valmis selleks, et liituda esimesel juulil kaks tuhat kolmteist. tänaseks ähm, on äh, Horvaatia peaaegu täitnud kõik need ülesanded, mis komisjon neile oktoobrikuises raportis andis. mulle just teatati, et äh, on alustatud Noini piirirajatiste ehitamist ja see töö saab valmis aprilliks. meil on viis kompromissmuudatusettepanekut, need puudutavad siis Horvaatia pikemaajalisi väljakutseid, õigusriigi tugevdamist, kohtusüsteemi tugevdamist ning võitlust suure korruptsiooniga. ma arvan, et seisukoht meie kojas on selline, et õigusriik peab jääma Horvaatia võimude jaoks peamiseks prioriteediks mitte ainult esimese juulini kaks tuhat kolmteist, vaid ka hiljem. tegemist peab olema protsessiga, mida tõukavad tagant sisemised jõud ja selle üle teostab järelevalvet parlament ja seetõttu äh, ja loomulikult on vaja järelevalvet ka kodanikuühiskonna poolt veel üks ähm, kompromissmuudatusettepanek puudutab Horvaatia regionaalset rolli, rolli stabiliseerijana äh, piirkonnas ning äh, me nõuame loomulikult äh, seda, et kahepoolsed vaidlused lahendataks ja ei kasutataks neid ära integratsiooniprotsesside takistamiseks. lahendama on veel Ljubljanska panka küsimus. kuuendal veebruaril kohtusid välisministrid kes teatasid, et saavutati kokkulepe või selline esialgne kokkulepe. nii palju kui mina tean, siis üheteistkümnendal märtsil mõlema riigi peaministrid kohtuvad. ning ma loodan, me kõik loodame, et mõlemad pooled on teadlikud, kui oluline see olukord on ja kui oluline on leida lahendus ja loodetavasti märtsis leitakse lahendus peaministrite tasandil, mis on vastuvõetav ka valitsustele ja parlamentidele. on väga oluline, et see on just oluline, et saaks toimuda ratifitseerimine Sloveenia parlamendis ja lõpetuseks tahaksin tänada variraportööre väga konstruktiivsete sõnavõttude eest, konstruktiivse lähenemise eest ning jään ootama teie kommentaare. aitäh! aitäh raportöörile ja nüüd annan sõna variraportööridele ning alustan härra Posseltiga. aitäh, härra juhataja, esmalt pean vabandama, sest ma olen veidi külmetunud ja mu hääl ei ole päris korras. ma tahtsin ainult öelda, et koostöö raportööri härra äh, äh Libor Rutšekiga oli väga hea ja me konsensuse alusel töötasime välja selle raporti üldjooned ja te ütlesite õigesti, et tegemist on viimase raportiga, millega me Horvaatia kohta koostame. aga ma pean teid veidi parandama. selles raportis me avaldame oma arvamust praeguse olukorra kohta seoses äh, komisjoni tulevase äh, eduaruandega, aga parlament on juba õiguslikult siduvalt öelnud jah Horvaatia liitumisele esimesel detsembril kaks tuhat üksteist. andsime me oma õiguslikult siduva heakskiidu ja pärast seda Horvaatia rahvas ütles äh, liitumisele jah ning algas ratifitseerimisprotsess. ma tahaksin teile meenutada ka seda, et kõik äh, Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid on allkirjastanud liitumislepingu, kuna mõned üritavad jälle seoses äh, kolleeg Rootšeki suurepärase raportiga teha nägu, nagu algatatakse menetlus uuesti, siis sellega tegemist ei ole, see menetlus on lõpetatud, vaid äh, konkreetselt on nüüd tegemist nende kümne punktiga, mis äh, on vastava aruande sisuks, mille komisjon esitab äh, mõne nädala pärast. ning seepärast ma palun, et te praegu ei teeks nägu, nagu tuleksid mõned küsimused jälle tagasi päevakorda ja see käib nende kolme riigi kohta, kes veel ei ole ratifitseerinud lepingut. see käib Sloveenia kohta, Taani kohta ja ka minu enda koduriigi kohta. ma pean ütlema, et ma ei ole üldse rahul sellega, et Saksamaa, kes protsessi alguses kõige rohkem toetas Horvaatiat, nüüd kuulub viimaste ratifitseerijate hulka, sellel ei ole poliitilisi põhjuseid aga teistes riikides on jõude, kes äh, peitavad end selle taha ja väidavad, et tegemist on poliitiliste äh, põhjustega, et tegemist on äh, probleemidega kahepoolsetes suhetes, aga nii, sellega tegemist ei ole. mul on väga hea meel, et meil õnnestus laia konsensuse alusel ähm, kõiki fraktsioone kaasata ja ühiselt öelda, et me anname rohelise tule Horvaatia õigeaegsele liitumisele äh, esimesel juulil, nagu lepingus ette nähtud on, ja me ütleme väga selgelt välja ka selle, et me kutsume riike üles lepingut ratifitseerima. ja meie raportis on ka üks minu muudatusettepaneku, kus on öeldud, et meil on Horvaatia vaatlejad juba parlamendis, nii et me ei ole mitte protsessi alguses, vaid protsessi lõpus. aitäh, härra Posselt ja nüüd annan sõna Ivo Vaiglile. aitäh. aitäh, ma olen äh, nõus sellega, mida me just kuulsime härra Posseltilt. me ei ole praegu uusi probleeme avamas seoses Horvaatia kandideerimisega. vastupidi, me oleme veendunud, et äh, Horvaatia saab liituda esimesel juulil. ja me teeme tööd selleks, et äh, see eesmärk saavutada, sellepärast ma sooviksin tervitada ka äh, Horvaatia vaatlejaid ja Horvaatia parlamendisaadikuid, kes praegu meie hulgas on. ja oluline on, et tänane koosolek saadaks selge sõnumi Horvaatiale, et Horvaatia on teretulnud täieõigusliku liikmena Euroopa Liitu. mina tahaks tervitada ka suurepärast koostööd raportöör Rootšekiga, mis võimaldas meil leida lahendusi kõigile küsimustele, mil mis puudutasid neid eh, erinevate fraktsioonide erinevaid prioriteete. ma arvan, et meil õnnestus eh, leida konsensus kõige olulisemate küsimuste osas eh, ja et Horvaatiale on sellest kasu liberaalide fraktsiooni nimel saan ma rõhutada fakti, et meie fraktsioon on alati toetanud Euroopa Liidu laienemist esiteks ning teiseks äh, to-, toetanud Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga. igatahes tahaks ma teie tähelepanu juhtida kahele muudatusettepanekule, mis me oma fraktsiooni nimel teinud oleme esimene puudutab vähemuste õiguste austamist, see puudutab kõiki äh, vähemusi, rahvusvähemusi kui ka kõiki teisi vähemusi. LGBT äh, kogukonda. oma muudatusettepanekus ma rõhutasin sõnavara, mida Horvaatia katoliku kirik on kasutanud ja mida on väga, millega on väga raske leppida. tegemist on sellise eneseväljendusviisiga, mis eh, ei ole kooskõlas nende väärtustega, mida meie Euroopa Liidus toetame. ning teine küsimus, millega me tegelesime, on seotud võimalusega, et kõik eh, isikud, kes eh, on pidanud või kes on soovinud äh, sõja ajal riigist äh, lahkuda. ma räägin siin eelkõige Serbi, Serbia pagulastest. et nende pagulaste tagasipöördumiseks äh, tuleb luua tingimused, nende tagasipöördumine peab olema võimalik ning sooviks rääkida ka Ljubljanska panka probleemist. ma ei saa siin äh, nüüd äh, enda nimel rääkida, aga ma arvan, et tegemist äh, ei tohiks olla sellise probleemiga, mis peaks edasi lükkama Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga. kõik fraktsioonid Euroopa Parlamendis on arvamusel, et tegemist on prioriteetse küsimusega, et ratifitseerimine on prioriteetne, on, on prioriteet sõltumata sellest, kui keerukas on olukord meie päritoluriikides. mitte keegi ei tea, millised on võimalike valimiste kuupäevad, kes jäävad võimule või kes mitte, aga Sloveenia on väljendanud oma toetust Horvaatia liitumisele ning viimane märkus. ma arvan, et äh, meie ei pea äh, kutsume üles neid riike, kes veel ei ole ratifitseerinud seda läbi viima, sest et ratifitseerimine on reeglitele alluv protsess äh, ja ma arvan, et nendest menetlustest tuleb kinni pidada ning ma olen kindel, et kõik riigid saavad õigeaegselt selle lepingu ratifitseeritud, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna proua Brandner. aitäh ja tere tulemast ka meie fraktsiooni poolt Horvaatia kolleegidele, aitäh, et te täna siia tulite. tahaksin tänada ka raportööri härra Rutšekit ja variraportööre väga hea koostöö eest, mis meil oli ma arvan, et need kompromissid, mis me oleme leidnud, on väga head ja tasakaalukad niisiis, ma arvan, et tegemist on tõesti heade suunistega Horvaatia valitsusele ja ka Euroopa Komisjonile nende viimasel paaril kuul enne laienemist. me oleme lisa, esinenud mõned muudatusettepanekud, et muuta see tekst natuke nüansirikkamaks ja enamik nendest muudatusettepanekutest on ka raportööri poolt vastu võetud meie arvates on äh, neli valdkonda, kus äh, äh, Horvaatia valitsus peaks rohkem tegema, näiteks haldussuutlikkuse suurendamine, korruptsiooniga võitlemine, sõjakuritegude vastu võitlemine. ma ei tahaks sellest kõigest pikalt kõnelda, aga ma olen täiesti kindel, et Horvaatia liitub meiega sellel suvel ja me kõik ootame seda huviga ning ma tahaksin rõhutada, et et me peaksime hoolitsema selle eest, et see ratifitseerimise protsess äh, tõesti ei leiaks ärakasutamist kahepoolsete äh, probleemide äh, lahendamiseks. me peame saatma selle kohta väga selge sõnumi nii et, et on veel asju, mida saab muuta paremaks enne laienemist, aga igatahes kahepoolsed küsimused ei tohiks laienemist takistada ma arvan, et kõik liikmesriigid peaksid siin samuti eeskuju üles näitama ning kordan seda, mida ütles härra Posselt minu enda kodumaa kohta. ma loodan, et Saksamaa ratifitseerib äh, liitumislepingu kiiresti. ja enne kui lõpetan, tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele meie muudatusettepanekule mis tõesti õpivad Horvaatia ühinemisprotsessist. kõigepealt äh, muudatuse viiskümmend kuus teine osa, mida muudab meie muudatus kolm ja see puudutab just nimelt neid kahepoolseid küsimusi meie teeme ettepaneku sellise soodustamise ja arbitraažimehhanismi loomiseks Euroopa Liidu raames, mis aitaks siis riikidel lahendada kahepoolseid vaidlusi sellisel moel, et need ei hakkaks takistama ühinemisprotsessi. meie leiame, et selline mehhanism oleks väga kasulik ja see tõesti saadaks ka signaali, et me ei soovi, et kahepoolsed asjad hakkaksid takistama Horvaatia liitumist. ja siis muudatusettepanek kuuskümmend üks, kus äh, üritatakse siis hinnata kodanikuühiskonna kaasatust selles riigis, samuti rahvusparlamentide kaasatust. Äh, väga tore oleks teada saada täpsemalt, kuidas Horvaatia parlament on olnud selles protsessis osaline, äh, kuidas on osalenud koda-, kodanikuühiskond, et me saaksime õppida tulevasteks laienemisteks. ja kutsuksin üles teid toetama neid meie muudatusi ja tänan veel kord hea koostöö eest, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, saab sõna proua Makovei. aitäh. kõigepealt ähm, tahaksin tervitada Horvaatiat Euroopa Liitu. Äh, tahaksin avaldada tunnustust kogu Horvaatia rahvale ning tahaksin avaldada tunnustust ka raportöörile selle eest, et ta toetas enamikku minu muudatusettepanekuid, mis puudutavad kohtunikkonna reformi, äh, võitlust pettuse ja korruptsiooniga, nii et aitäh, et te minu muudatusettepanekud vastu võtsite. ma olen raportööriga nõus, et äh, Horvaatia peab ka edaspidi tegelema õigusriigi küsimustega, see on tõepoolest prioriteet samuti tahaksin meenutada, et ma esitasin ka muudatusettepaneku ning räägiksin sellest lähemalt, tegemist on siis muudatusettepanekuga, kus ma tuletasin meelde, et need meetmed pettuse ja korruptsiooni vastu öö, peavad ka edaspidi jõusse jääma ning ma kutsun Euroopa Komisjoni üles Äh, tegema koostööd Horvaatia võimudega, looma sellise äh, ühinemisjärgse seiremehhanismi, et vaadata, kuidas edeneb asjade seis võitluses huvide konfliktiga, korruptsiooniga ja, ja üldse reformidega. minu arvates on sellisest mehhanismist kasu Horvaatia rahvale, sellepärast et Horvaatia rahvas soovib, et reformid jätkuksid, see on nende huvides Horvaatia huvides on see, et reformid jätkuvad ja et ja selline mehhanism kahtlemata aitaks sellele protsessile kaasa, nii et, et seda ei tuleks vaadelda kui mingit karistust, vaid lihtsalt meie jätku, kui meie jätkuvat toetust. tooksin mõned näited selle kohta, miks asjad veel päris valmis ei ole me teame, et me langetame äh, poliitilise otsuse, kui me liitumise heaks kiidame. ja me teame ka seda, et kahekümne aastaga ei ole alati võimalik kõiki reforme ellu viia, aga on väga oluline, et need reformid jätkuksid. toon mõned näited asjadest, mida tuleb äh, jälgida äh, selle mehhanismi raames. näiteks huvide konflikt Äh, huvide konflikti kontrolliga tegelev komisjon ei ole veel tegevust alustanud ja me ei teagi, kuna ta seda tegevust alustab ja kas üldse alustab. ma loodan, et alustab. Äh, liikmed nimetati ametisse alles kümme päeva tagasi. nii et, et see on üks põhjus, miks minu arvates on sellist mehhanismi vaja, aga veel üks näide. poliitilised ametisse nimetamised ametisse nimetamised ministeeriumites on praeguse valitsuse ajal veelgi kaugemale läinud. nii et, et ametisse määramine on veelgi poliitilisem kui varem. veel üks näide. inimesed, kes on riigiettevõtete järelevalvenõukogude, kogudes on sinna saanud jällegi äh, poliitilise ametisse määramise korras ja selliste asjadega tuleb tegeleda veel üks näide, erakondade rahastamine. uus seadus, mis võeti vastu äh, äh, vähemalt kümme, kümme päeva tagasi ei olnud seadusele veel vastu võetud muudatusettepanekuid, nii et seda seadust ei ole veel jõustatud. ja me peame hoolitsema selle eest, et see sead-, seaduse jõustamine oleks õige ja tõesti vastaks euroopalikele Äh, tavadele poliitiliste äh, kampaaniate ja erakondade rahastamisel. ja ei ole ka selge, äh, kes hakkab teostama järelevalvet kõigi nende korruptsioonivastaste meetmete üle loodi komisjon, mis on kohtunud ainult korra viimase kuue kuu jooksul, nii et, et ma arvan, et kõik need asjad peaksid käima selle mehhanismi alla. ma ei taha seda võrrelda selle mehhanismiga, mis meil on olemas Rumeenia ja Bulgaaria jaoks, aga ma arvan, et komisjon koos Horvaatia võimudega peab paika panema menetluse, mis võimaldaks siis nende küsimustega tegeleda ning äh, niimoodi me saaksime toetada siis Horvaatia võime äh, sammude elluviimisel. aitäh, aitäh! ja kutsuksin kolleege üles tegema lühidalt oma sõnavõttudes Här, järgmisena proua Fajon. Lepa predsedujoči. Najprej Hrvaš-. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. esmalt tuleb ütelda, et Horvaatia puhul on tegemist edulooga. ja tegemist on uue edulooga pärast meie liitumist kahe tuhande neljandal aastal. Horvaatia liitumine on äärmiselt oluline koostöötarvis siin ma pean silmas majanduspoliitilist koostööd ning ka suhteid äh, inimeste vahel. samuti on tegemist olulise sõnumiga teistele Lääne-Balkani riikidele, kes äh, koputavad meie ukse peale. tegemist on olulise sõnumiga ja see näitab, et äh, kõvasti tööd tehes, kui valitsus seda teeb, siis võib ka jõuda liitumiseni. ma loodan, et äh, raport, äh, mis komisjon ette valmistab äh, märtsikuuks, saab olema positiivne. viimased arengud Sloveenias, mis ei ole olnud eriti positiivsed, on ka teada. peaminister võttis välisministrilt ära läbirääkimiste mandaadi, olgugi et eh, ta juba peaaegu jõudis lahenduseni läbirääkimistes eh, siis Horvaatia välisministriga. et eh, panga küsimus on seotud pärimisasjadega ning me ei tea hetkel veel, kuhu me välja jõuame, võttes arvesse, kuivõrd ebakindel on äh, olukord Sloveenias poliitiliselt. igastahes ratifitseerimise küsimus on Sloveenia jaoks esmatähtis ja ma loodan ja soovin, et ratifitseerimine leiab aset peatselt. ma loodan ka, et Sloveenia ei ole viimane riikidest, kes äh, Horvaatia liitumislepingu ratifitseerib. härra Rootšek on ära teinud suurepärase töö raporti ettevalmistamisel. mina isiklikult äh, tegin ka mõned muudatusettepanekud ja ma tahaksin eriti just äh, esitada üleskutse Horvaatiale seoses äh, koostööga teiste Lääne-Balkani riikidega. me tahaksime, et pärast liitumist Horvaatia jagaks oma kogemusi nende riikidega ning aitaks neil edasi liikuda liitumisteel. veel üks küsimus, ajakirjandus ning sõnavabadus. see on Sloveenia jaoks eh, väga oluline ja need vabadused on ohus eh, nii Horvaatias kui ka Sloveenias. härra Peeterle, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees tahaksin kõigepealt soovida tere tulemast eh, Horvaatia parlamendi saadikutele ja ma tunnen head meelt, et nad täna saavad meie seas viibida. ma loodan, et nad on tunnistajaks meie viimasele arutelule Horvaatia seirearuande üle. tegemist oleks siis viimase aruteluga neil teemadel meie komisjonis ning ma tunnen samuti head meelt selle üle, et Ljubljanska panka küsimus on nüüd prioriteetne meie peaministri tegevuses ning see on väga oluline. väga tähtis on, et sellele probleemile lahendus leitaks. isiklikult tahaksin rääkida sellest, et me oleme jõudnud nüüd liitumisega lõppfaasi ja ma loodan, et Horvaatiat toetatakse nii nagu vaja. tahaksin samuti omalt poolt kaasa aidata positiivselt eh, protsessile, mis eelneb ratifitseerimisele kõikides liikmesriikides. mis puudutab eh, proua Fajoni poolt eh, välja toodud küsimusi, siis pean ütlema, et ma mõistan otsust, mille võttis vastu Sloveenia peaminister. sellepärast, et seeläbi ta tahab anda rohkem usutavust äh, konflikti lahendamisprotsessile. seda ka seetõttu, et äh, erakond, kust välisminister pärit on, andis teada, et äh, lahkub valitsusest härra Bužinovitš. suur aitäh! kõigepealt ma tahaksin tänada härra Rootšekit äh, selle eest, et niivõrd kõrgetasemeline dokument on ette valmistatud. ja see on tõesti inspiratsiooniallikaks paljudele parlamendisaadikutele olnud ka muudatusettepanekute esitamisel. ma tahaksin esmalt välja tuua selgelt selle, et Horvaatia on võtnud teadmiseks need kümme ülesannet, äh, mis Euroopa Komisjon kõikehõlmavas äh, seirearuandes äh, püstitas ning need ülesanded on ka siin välja toodud ja ma tahaksin kinnitada teile ja meie parlamendisaadikutena Horvaatiast viibisime ka välisministriga koosolekul eelmisel nädalal ning ma jagan arvamust, mille kohaselt kõik on äh, hästi minemas. ning samuti on meil õnnestunud oma tegevust koordineerida tihedalt Euroopa Komisjoniga. tahaksin ütelda, et need ülesanded näitavad tegelikult seda, et Horvaatia on pidanud läbirääkimisi uue mudeli alusel läbirääkimiste algusest peale oleme me reforme teinud, reformide läbiviimine on olnud äh, pidev, uus mudel põhines äh, kogemustel mm, varasematest laienemistest ning peamiseks ideeks siin on see, et kandidaatriik enne liitumist peab vastama teatud tingimustelt, nii et ta on valmis äh, liitumise hetkel liikme kohustusi täitma. see mudel on osutunud edukaks ka Horvaatia puhul, aga äh, see välistab igasuguse äh, liitumisjärgse seire kui selline seire siiski aset leiab, siis see seob mudeli enda küsimärgi alla, seda eriti võttes arvesse, et komisjon on algusest peale protsessi lähedalt jälginud ja teeb seda kuni esimese juulini sellel aastal. Horvaatia on väga tõsiselt äh, suhtunud võitlusesse korruptsiooni vastu, me oleme õigussüsteemi edukalt reforminud vastavalt Euroopa Liidu standarditele. nagu varasema äh, liitumise puhul kahekümne kolmas peatükk äh, oli ka siin kõige keerukam, sellepärast et siin oli vaja kõige valulisemad reformid läbi viia. Äh, volinik Füle oma viimases sõnavõtus kinnitas üle, et ei ole enam mingisuguseid lahtisi küsimusi selle peatüki all. mis puudutab Ljubljanska pankat, siis äh, lubage mul palun välja tuua see, et mingit plaan B-d ei ole Euroopa Liidu või Horvaatia jaoks. Horvaatia Äh, tahab osaleda täiel määral äh, Euroopa Liidus, Ljubljanska panka on kahepoolne küsimus ning mingil juhul ei peaks äh, kahepoolsed küsimused liitumisprotsessi mõjutama. ning palun arvestage ka sellega, et dialoog on käimas ning ka lahendused on silmapiiril. me oleme täiesti teadlikud sellest, et kogu meie läbirääkimiste protsess ja arutelude protsess, nagu tänanegi arutelu, Äh, on miski, mida Lääne-Balkani riigid, meie naabrid, on äh, jälginud suure huviga. Äh, me teame, et meie liitumisprotsess on nende endi jaoks ka eeskujuks. sellest tulenevalt on oluline, et neile jääks mulje, et me oleme konstruktiivselt toiminud, seda me oleme üritanud teha ja me loodame, et niimoodi saavad äh, ka kõik teised äh, meid eeskujuks võtta ja kunagi äh, kandidaat teekonna siis edukalt läbida. tunnen head meelt selle üle, et tänane arutelu on viimane ning ma kutsun üles kõiki liikmesriike ratifitseerima liitumislepingut nii peatselt kui võimalik. siinne koda on pidevalt Horvaatiat siiani toetanud, suur aitäh! suur aitäh, palun kolleegid! Te näete, et aega näitame me ka ekraanil, nii et palun pidage kinni kõneajast. härra Kreisler-Dörfler, palun. aitäh, ma teen ka lühidalt, tavaliselt mul see õnnestub. kõigil on äh, kõrvaklapid peas, väga hea. mul on väga hea meel, et Horvaatiast äh, saab äh, Euroopa Liidu liige ja mul on sellega seotud väga suured lootused, kuna ma äh, Äh, tunnen Horvaatiat hästi, mul on seal äh, sõpru. Äh, korduvalt on räägitud korruptsioonist ja kuritegevusest. oluline on see, et oleks olemas vastavad seadused, et oleks olemas võimude lahusus ning räägiti ka siin Ljubljanska pangast, aga on ka Hüpo Adria pank, millega on ka väga palju nalja saanud ja see puudutab ka teisi Euroopa Liidu liikmesriike ning äh, meil Euroopa Liidu liikmesriikides on väga palju probleeme veel ka pettuste ja korruptsiooniga, seda on ka oluline mainida ning äh, ma loodan, et Horvaatia ei võta eeskuju mõningatest äh, Euroopa Liidu liikmesriikidest, mis puudutab äh, inimeste ametisse nimetamisi. igal juhul mul on hea meel, et Horvaatiast saab Euroopa Liidu liige ning ma tänan selle võimaluse eest, et meil on olnud võimalus pidada erinevaid äh, vestlusi ja arutelusid kolleegidega Horvaatiast, aitäh! aitäh, härra Radoš, palun! kolegice i kolege. Ja bih ovu priliku iskoristio i naglasio nekoliko osnovnih točaka hrvatskog pristupanja. Naime, Hrvatska je predpristupni proces iskoristila da gradi svoje institucije i da diže razinu demokracije. I mislim da je u tome uspjela. Hetkel ei ole tõlget räägitavast keelest kahjuks. Zašto nema? Hrvatske nije još Mhm. Mm okay. okay. Okay, I will continue in English, uh, Mr. Chairman. jätkan siis inglise keeles, daamid ja härrad. kasutaksin võimalust selleks, et uh, tuua välja mõningad peamised aspektid seoses Horvaatia liitumisega. Horvaatia on kasutanud protsessi selleks, et tugevdada oma institutsioone ning äh, jõuda siis äh, kõrgete demokraatlike standarditeni. ma usun, et Horvaatial on äh, siin edu olnud. nii et see on eduks nii Horvaatia kui Euroopa Liidu jaoks. Horvaatia jätkab muidugi sellel teel ka juba liikmena. kõik äh, teemad, mida siin äh, mainitakse äh, ja ka kõik muudatusettepanekud on olulised, inimõigused, võitlus korruptsiooni vastu, ajakirjandusvabadus, kuid samas ka majanduslik stabiliseerimine, fiskaal, rahandus stabiliseerimine, investeerimine, kõik need on olulised. nüüd selle resolutsiooni kohta tahaksin härra Raudsekit tänada ja tänada teda eriti just kompromissmuudatusettepanekute eest, mis on äärmiselt head ja on muutnud resolutsiooni veelgi paremaks. ma usun, et tegemist on äh, äh, tubli tulemusega härra Raudseki jaoks ning ka kõikide fraktsioonide jaoks. pean aga ütlema, et siiski mõningaid muudatusi ma ei toeta. leian, et äh, neid ei, need ei peaks siin sees olema. kiriku positsioon näiteks, ma olen härra Vaigliga põhimõtteliselt nõus, aga ma ei usu, et seda peaks siin resolutsioonis arutama. ma ei usu samuti, et mõningad äh, muud karmimad ettepanekud oleksid äh, õigel kohal siin. aga Äh, ütleksin paar sõna selle kohta, et seirega peaks jätkama pärast liitumist, ma ei usu, et see oleks õige ettepanek, sellepärast et Horvaatia äh, puhul oli liitumisprotsess vägagi äh, keerukas ja ma ei usu ja väga nõudev ja ma ei usu, et sellised, see, selline seire oleks nüüd kohane suur aitäh, proua Doris Pakk! aitäh! palju õnne kolleeg Rutšekile, ma tahaksin mainida ja see ilmselt ajendas ka kolleeg Makovaid. meil on olnud teatavaid kogemusi liitumistega ja sellepärast Horvaatia puhul olid meil ka teised mõõdupuud. Horvaatia on pidanud läbi tegema väga palju rohkemat, äh, kui pidid Rumeenia ja Bulgaaria ja seetõttu nad ongi praegu seal, kus nad äh, praegu on. ma ei tee etteheiteid teile, vaid äh, ma teen etteheited ähm, valitsustele, et nad seda ei näinud, parlament aimas seda me ütlesime, et riik võib äh, liituda siis, kui ta tingimusi täidab ja ta täidab. ja eelmisel nädal, eelmisel aastal me hääletasime Horvaatia liitumise poolt suurima äh, saad-, toetavate saadikute arvuga, teine asi on see, et meil on praegu selline seireprotsess, mida varem ei olnud, aga nüüd on ja see viis selleni, et mõned minu äh, koduriigis, Chrysler Dörfleri koduriigis ja härra Posselti koduriigis ei saanud aru, mis toimib seire protsessis äh, konstateeriti, et äh, kuuekümnest punktist äh, tuleb kümme veel lahendada ja aprillis-märtsis eeldatavasti on need ka lahendatud. see seire on kindlasti hea asi, aga ma ei arva, et liitunud riiki tuleks kohelda teisiti mm, kui ülejäänud riike. Äh, korruptsioon on suureks probleemiks igal pool Balkanil, mitte ainult Horvaatias, aga ma ei äh, tahaks öelda, et, et lood oleksid väga palju paremad ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikides ja mis puudutab nüüd äh, Sloveeniat ja Sloveenia esindaja poolt öeldut, siis mind see väga rõõmustas. ma ei suudaks endale ette kujutada seda, et sloveenid ja horvaadid äh, Äh, võtaksid endale süü sellise vea eest, et nad käituksid nii, et ähm, Horvaatia ei saaks äh, liituda. ma loodan, et äh, Sloveenid teevad vähemalt selle ära, enne kui kõik muu kokku kukub ja ma loodan, et Ljubljanska panka probleem hilisemate läbirääkimiste käigus leiab lahenduse ja peab selle leidma. mul on hea meel, et me oleme nii kaugele jõudnud, ma õnnitlen kõiki ja horvaadid on tõotanud, et nemad ei tee takistusi ühelegi ähm, naaberriigile, kui nemad soovivad Euroopa Liiduga liituda. Äh, neil endal on vastavad kogemused, nii et äh, ma loodan, et äh, ollakse piisavalt mõistlikud ja mul on väga hea meel, kui nad liituvad. Thank you, Miss Pagna, Miss Võrbat. suur aitäh, proua Pake Thank you, Mr Chair uh,. I'll try to be brief. proua Vrubat, suur aitäh, üritan teha lühidalt, arutelu on olnud juba pikk. tahaksin esmalt tänada raportööri härra Raudšekit väga positiivse uh, ülevaate eest Horvaatia olukorra kohta ja samuti tahaksin tänada kõiki variraportööre. ma usun, et nad põhimõtteliselt jagavad peamisi raportööri arusaamu korduvalt on siin mainitud kahepoolseid küsimusi, ma usun, et nagu kolleeg Doris Pakk ütles, meie parlamendis eelmise mandaadi ajal ühehäälselt hääle-, toetati avaldust selle poolt, et me tahame blokeerida meie naabrite ambitsioone Euroopa teel. me oleme päris palju negatiivseid kogemusi eh, pidanud läbi elama. nii et me oleme need esimesed, kes tahame aidata oma naabreid Euroopa teel, sellepärast et eh, see on Horvaatia enda huvides esmalt mis puudutab äh, Ljubljanska pankat, siis äh, tegemist on jällegi ühe vastuolulise teemaga, aga me oleme veendunud, et lõpuks kui küsimus jõuab äh, peaministrite ette, siis see lahendatakse õigel ajal. väga keerukad läbirääkimised on käimas, aga ma olen veendunud, et me suudame leida positiivse lahenduse mõlema riigi jaoks ma usun, et kõik äh, tunneksid head meelt selle üle, kui lahendus leitakse ja me oleme veendunud, et me selleni ka õigel ajal jõuame. mis puudutab siis seiret pärast liitumist, ma isiklikult arvan, et sellisel juhul äh, läbirääkimiste mõte kui selline kaoks ära Euroopa Liiduga liitumise teel oli Horvaatia tugevaks küljeks see, et nii Horvaatia parlamendis kui ka kõikide eh, erakondade seas oldi ühel meelel selles, et me peame Euroopasse minema. võttes arvesse, et protsess on olnud pikk ja tee on olnud pikk, ja me oleme palju muutnud oma riigis, üles ehitanud institutsioonid. ja mitte mingil juhul me ei hakka vähikäiku sisse andma. nii et ei ole mõtet, eh, nii et me mingil juhul ei taha seda muuta no,. Mis... suur aitäh ja proua Murinovitš. Thank you, Mr. aitäh. aitäh kolleegidele, kallid sõbrad ja eriti aitäh teile, härra Rootšek. Äh, kell äh, liitumise hetkeni äh, tiksub viimaseid minuteid. ma arvan, et praegu me tunneme ennast tõesti väga õnnelikena, et me oleme peatselt Euroopa Liidu täieõiguslikud liikmed ning nagu minu kolleeg ütles, oleme me valmis äh, tegema seda, mida me peame tegema, äh, võitlema korruptsiooniga, kaitsma õigusriigi põhimõtteid. ma arvan, et tegemist on tegelikult ülesandega, millel ei olegi lõppu, see on äh, meie alaline ülesanne aga nagu Tanja just ütles, oleme me täiesti valmis meie äh, rahvana oleme valmis. me oleme valmis lahendama oma probleemid, äh, need probleemid, mis meil veel on jäänud oma naaberriikidega. aga ma tahaksin rõhutada äh, veel ühte asja, mida siin täna võib-olla ei mainitud, aga mida peaks välja ütlema. nagu ma ütlesin me teame, et me peame võitlema korruptsiooniga, kindlustama õigusriiki, me peame reformima oma kohtusüsteemi ja nõnda edasi, aga me oleme teadlikud ka sellest, et me peame täitma neid lubadusi, mida me oleme andnud oma kodanikele. me peame lahendama, säilitama ja arendama oma heaoluriiki. ma arvan, et see on meie ülesanne eh, nii Horvaatias kui Euroopas tervikuna, sellepärast et inimesed peavad meid usaldama. suur aitäh ja enne kui annan sõna härra Raudšekile, et arutelu kokku võtaks, anname sõna ka laienemispeadirektoraadist härra Langele. aitäh esimees kuna me kõneleme väga palju sellest, kui oluline on range järelevalve, siis tahaksin anda teile uut infot selle kohta, mida me siis oleme seire käigus äh, saanud. ma tahaksin öelda, et me teeme väga tihedat koostööd Horvaatiaga ning me oleme täiesti kindlad, et Horvaatia teeb kõik, mis vaja selleks, et täita kõik lubadused, mis on võetud Äh, ja kõigepealt räägiksin natukene prioriteetsetest küsimustest, mida ka siin on arutatud. üks esimesi loomulikult on privatiseerimine ähm, laevatehase Põllusprits äh, privatiseerimine ning ma tea, teatan teile, et Horvaatia just esitas uue plaani selle kohta ning volinike kolleegium hakkab seda arutama siis kolmapäeval ja me loodame, et eh, siis on võimalik alla kirjutada ka kuu lõpuks juba erastamislepingule. veel üheks prioriteetseks küsimuseks on eh, huvide konflikti komisjoni loomine ning nagu juba öeldi, eh, see komisjon loodi kahekümne viiendal jaanuaril ning esimene koosolek toimus siis esimesel veebruaril, nii et, et ka selle prioriteediga on asjad korras mis puudutab nüüd Neoni äh, piiriületuskohta, siis ehitustööd on käimas. Äh, me käisime koha peal reedel ja plaan on lõpetada see ehitustöö kolmekümne esimeseks märtsiks. Äh, nii et, et võib-olla ei ole kõik veel valmis selleks, selleks kuupäevaks, kui meie raport ilmub, aga igatahes asjad arenevad. ja lõpetuseks veel tõlkeküsimus, mis on samuti üks prioriteet Äh, Euroopa õigustiku tõlkimine äh, on äh, kiirenenud, loomulikult kõik ei ole jällegi raporti avaldamise kuupäevaks valmis, aga kui asjad sellises tempos jätkuvad nagu praegu, siis võib olla täiesti kindel, et liitumise kuupäevaks on kogu Euroopa õigustik tõlgitud. ja samuti tahaksin teid teavitada suhetest Horvaatia-Viina vahel. reedel toimus kohtumine, mida juhatas volinik Füüle ning seal osalesid siis nii Horvaatia kui Bosnia-Hertsegoviina välisministrid. sellel kohtumisel äh, räägiti lahendamata piiriküsi-, küsimustest, mis on seotud just nimelt Horvaatia liitumisega, nii et, et tegemist ei ole ainult kahepoolse piiriküsimusega, vaid tegemist on siis sellega, et äh, liitumise kuupäevast alates peab äh, Horvaatia hakkama kohaldama Euroopa Liidu õigustikku ja see võib tekitada teatud probleeme Bosnia ja Hertsegoviina jaoks. reedene kohtumine oli tõesti üsna konstruktiivne, kohal olid mõlema riigi välisministrid ja üritati leida siis viise olukorra parandamiseks siis sellest hetkest, kui Horvaatia liitub, aitäh! aitäh teile, härra Langen ja nüüd saab sõna härra Lang-, Raudšek, kes võtab arutelu kokku. aitäh, Äh, võtaksin siis selle pika arutelu suhteliselt lühidalt kokku. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege suurepäraste sõnavõttude eest, arvamuste eest. tahaksin veel kord rõhutada, et mitte keegi ei sea kahtluse alla Horvaatia valmisolekut Euroopa Liiduga liituda esimesel juulil kaks tuhat kolmteist. valitseb laiapõhjaline üksmeel ka kompromisside osas Äh, vaataksin kompromissi kaks, sellepärast et ma arvan, et me kõik teame, mitte ainult siin parlamendis, vaid ka meie kolleegid Horvaatia parlamendis ja Horvaatia valitsuses teavad, et pidev töö ka pärast esimest juulit äh, peab jätkuma just nimelt õigusriigi, korruptsiooniga võitlemise vallas ning äh, õigusriigi vallas peab jätkuma niisiis, kui me vaatame neid kompromisse, siis me näeme, et me kutsume Horvaatia võime üles kiirendama võitlust äh, korruptsiooni, pettuse, raha väärkasutusega. Äh, äh, korruptsioonivastaseid seadusi tuleb rangelt jõustada, me kutsume Horvaatia võime üles tegelema huvide konfliktiga, organiseeritud kuritegevusega ja nõnda edasi ma arvan, et me tegime kõik, mis võimalik selleks, et kõiki teie arvamusi ja seisukohti siia kompromissidesse sisse panna. aga ma ei saa olla nõus äh, sellega, mida pakkus välja proua Makovei, et äh, Horvaatia jaoks äh, luuakse selline moni-, seiremehhanism pärast seda, kui Horvaatia on liitunud. nagu härra Pussalt ja teised ütlesid, on liitumine protsessi lõpp. nagu härra Posinovitš ütles, kui me paneme Horvaatia seiremehhanismi alla pärast liitumist, siis me seame ju kahtluse alla kogu liitumisprotsessi. Eh, mitte ainult kuude, vaid aastate pikkuse töö, mida komisjon ja parlament on teinud, sealhulgas ka raportöörid. Eh, ma olen veendunud ja ma arvan, et eh, suurem osa siin ruumis viibijaid on veendunud, et Horvaatia on valmis, mehhanismid on olemas aga loomulikult nagu paljudes riikides, nagu Rumeenias, nii minu oma kodumaal Tšehhi Vabariigis, mitte ainult uutes liikmesriikides, vaid ka paljudes vanades liikmesriikides, jah, meil tuleb keskenduda võitlusele pettusega, korruptsiooniga ja nõnda edasi. aga nagu ma ütlesin, Horvaatia panemine seiremehhanismi alla oleks suur viga ja väga ebaõiglane selle riigi suhtes ja kogu äh, liitumisprotsessi suhtes. peatuksin lühidalt ka mõningatel teistel märkustel. härra Vaigel kõneles muudatusest kakskümmend kaheksa. ma saan teie seisukohtadest aru, aga mulle tundub, et me ei peaks ühte konkreetset institutsiooni siin mainima me kutsume Horvaatia võime üles olema valvsad, et inimõigustest peetakse kinni, et võideldakse igasuguste diskrimineerimise vormide vastu, e, ei kiusata taga vähemusi. ma arvan, et me ei tohiks hakata siin kedagi konkreetselt välja valima. me lihtsalt läheneme asjadele üldiselt ja ma arvan, et Horvaatia võimud on sellest teadlikult. proua Brandneri muudat-, Brandneri muudatusettepanek kolm, mulle tundub, et see on õige, sest et seda seisukohta jagame ka meie, et kodanikeühiskonda tuleb kaasata, parlamendi rolli tuleb tugevdada. ning lõpetuseks ratifitseerimise küsimus mul on väga hea meel, et me kõik oleme selles osas ühel meelel, ka meie Sloveenia kolleegid arvavad, et äh, ratifitseerimine peab toimuma nii kiiresti kui võimalik ja ma loodan, et kui peaministrid üheteistkümnendal märtsil kohtuvad, siis saavutatakse ka kokkulepe ning ratifitseerimine siis toimub edukalt ka Sloveenia parlamendis. sest ma arvan, et ka meie Sloveenia kolleegid on seisukohal, et on oluline, et Horvaatial ja Sloveenial oleksid suurepärased suhted. niisiis, need kaks riiki peaksid olema eeskujuks või positiivseks näiteks serblastele, montenegrolastele, bosnialastele ja teistele Balkani rahvastele. suur aitäh ja suur aitäh kolleegidele kommentaaride eest! suur aitäh, aitäh raportöörile ja kõigile, kes andsid oma panuse sellesse arutellu. tahaksin teile meelde tuletada, et me hääletame seda raportit homme pärastlõunal. ja nüüd läheme teise raporti juurde, tegemist on siis Islandi eduaruandega. nagu me kõik teame, on Island pidanud Euroopa Liiduga läbirääkimisi kahe tuhande üheteistkümnendast aastast saadik. Äh, siiani on kõnelused edenenud äh, ladusalt ja kiirelt. jaanuari keskpaigas on aga toimunud läbirääkimistes aeglustumine, kuna Islandil seisavad ees valimised, need toimuvad aprilli lõpus sellises poliitilises kontekstis meie raportöör härra Preda on väga tähelepanelikult uurinud neljakümmend ühte muudatust, mis esitati ning variraportööridega kohiselt koostanud seitse kompromissi ja nüüd annan sõna härra Predale, kes tutvustab siis kompromissmuudatusettepanekuid. palun, härra Preda. suur aitäh. ma așteptăm câteva secunde până võib-olla me ootaks natuke kuni äh, siin äh, saalis veidi rahulikumaks läheb. Intrării Croației la 1 iulie. Ok, mulțumesc. Așa cum uh, ați spus... Uh, Aitäh äh, veel kord, härra juhataja. Nagu te ütlesite, on tegemist Islandi raportiga ja esimene arutelu väliskomisjonis oli teisel äh, detsembril äh, kaks tuhat kaksteist, kaheksateistkümnendal detsembril tuli esitada muudatusettepanekud. Äh, enamus muudatusettepanekuid olid väga konstruktiivsed ning ma tänan kolleege, kes muudatusettepanekuid esitasid. ma tänan ka variraportööre tehtud kaastöö eest, mille tulemusena tekkis siis selline tekst, äh, mida me kõik saame rahuloluga lugeda ja lõpetada töö selle kallal. teised fraktsioonid olid meie tekstiga äh, Äh, nõus, meil oli koordineeriv istung Strasbourgi nädalal ning ma tahaks rääkida veidi kompromissidest. esimene kompromiss puudutab esimest lõiku. Äh, seadusandliku resolutsiooni esimest lõiku ja puudutab äh, läbirääkimisprotsessi üldiselt. teine kompromiss puudutab kaheksandat lõiku ja juttu on läbirääkimiste aeglustumisest enne Islandi valimisi. järgmine kompromiss puudutab mm, üheksandat lõiku. ja siin viidatakse sellele, et et äh, Euroopa Liidu infokeskus Reykjavikis, et äh, seda mõistetakse vääriti propagandakeskusena. neljas äh, kompromiss puudutab kapitali probleemi, muudutab, see käib lõike kolmteist kohta, kompromiss viis puudutab kalandust, lõiget üheksateist kuues kompromiss puudutab minu enda esitatud muudatusettepanekut. Äh, kaasautoriteks olid härra Tänak ja Atkins. ja tegemist on äh, Euroopa Liidu Islandi koostööga Arktikas. Äh, läbirääkimiste käigus tekkisid ka suulised muudatusettepanekud üks kuni viis, neli, üks neist muudatusettepanekutest puudutab Icesave'i ja EFTA äh, otsuse järgimist ja Island, ja see puudutab ka Islandi valitsuse otsust äh, maksete jät-, jätkamiseks Ühendkuningriigile ja Frank- ja Prantsusmaale. ma arvan, et see viimane aspekt, mis seni on varjutanud liitumisprotsessi, et äh, ka see on saanud, ähm, et seal on toimunud positiivne areng, mis puudutab äh, ähm, kalastamist, äh, makrellipüüki, äh, siis äh, meil ei ole veel positiivseid muutusi ning suulises muudatusettepanekus number neli on öeldud, et kahjuks Island jällegi on ühepoolselt sätestanud makrellipüügi kvoodi ning ülepüügi vältimiseks peab Island äh, seda kalaliiki kaitsma. homme me hääletame neid muudatusettepanekuid ja täiskogus äh, on ette nähtud hääletamine kolmeteistkümnendal märtsil või neljateistkümnendal märtsil. ma mäletan äh, seda, kui algasid liitumisläbirääkimised Islandiga ja meie Horvaatia kolleegid äh, kartsid tol ajal, et Island liitub äkki juba enne Horvaatiat. mina sain äh, neid kahtlusi hajutada niimoodi, et ma vastasin alati, et et liitumine sõltub alati äh, liitumisläbirääkimiste käigust ja, ja riikide edusammudest. täna me võime juba rõõmustada selle üle, et Horvaatia liitub esimesel juulil. aga Islandi liitumisläbirääkimised on aeglustunud ja selle põhjuseks on lähenevad valimised, rohkem ma sellest rääkida ei tahaks, aga tundub, et et need valimisvõitlused enne valimisi on aeglustanud läbirääkimisi, ma loodan, et et valimised ei mõjuta negatiivselt Islandi liitumist läbirääkimisi, aitäh! aitäh, härra Preda! tahaksin teile meelde tuletada, et kell pool kuus tuleb meile siia Iirimaa asepeaminister ja äh, ta on ühtlasi ka välispoliitika ja kaubandusminister. nii et, et äh, rääkigem siis lühidalt. ja nüüd saab sõna proua Sharke, kes võtab sõna ALDE fraktsiooni nimel. aitäh! kuna Horvaatia teema Äh, oli niivõrd elav, äh, siis minu kolleeg äh, härra Van Dalen, kes selle teemaga tegeleb, pidi lahkuma. ta palus, et ma ütleksin edasi nii palju, et meie poolt mingeid komistuskive ei ole. meil on väga hea meel, et Icesave'i tagasimaksete probleem on nüüd lahendatud ning härra Van Dalen on raportiga nõus ja seda ongi kõik, mis ta öelda tahtis aitäh, see oli tõesti lühida, lühike sõnavõtt. härra Rootšek, ka mina teen lühidalt. Äh, Jüran Färmi nimel tahaksin ma kõigepealt tänada raportööri suurepärase ja tasakaalustatud raporti eest, samuti suurepärase koostöö eest. ja tahaksin teda tänada ka selle eest, et ta on arvesse võtnud meie muudatusettepanekud. meil oli alguses probleeme kompromiss kahega sest meile tundus, et parlament ei tohiks sekkuda sellistesse asjadesse, mis on Islandi valitsuse pädevuses. nüüd meile tundub, et sõnastus on tasakaalustatum ja me oleme sellega nõus. ainukene probleem on meil veel muudatusega neli. Äh, raportööril on ka kompromiss muudatusettepanek kuus ja seal on sõnad, et kahetseb, et Iisrael, äh, Island on ühepoolselt kalapüügikvoodid välja kuulutanud makrellipüügiks. niisiis, seetõttu me olime vastu. aga muidu sotsiaaldemokraatide fraktsioonil mingeid probleeme ei ole ja ootame homset hääletust. aitäh! aitäh! ECR fraktsiooni nimel äh, Sir Robert Atkins. aitäh! ka mina tahaksin äh, tänada härra Predat väga tasakaalustatud raporti eest ja see, kuidas ta muudatusettepanekuid arutas, oli ka väga tasakaalustatud. samuti juhtis ta väga hästi seda delegatsiooni, mis Islandit külastas, nii et, et äh, suur tänu talle kolleegid juba ütlesid, et ähm, siin mingeid suuri vastuolusid raporti enda sisu osas ei ole, aga mõningaid muresid on siiski väljendatud, need on seotud äh, just nimelt näiteks kalapüügiga. kui ma kõnelen näiteks oma kolleegi Struan Stevensoniga, kes oli endine kalanduskomisjoni esimees, siis tema äh, muutub selles äh, kalandusküsimuses väga, väga vihaseks aga jah, me peame hoolitsema selle eest, et läbirääkimiste käigus see probleem lahendatakse ja samuti ka põllumajanduse vallas, kus on veel probleeme. Neid peatükke tuleb väga põhjalikult arutada, enne kui asjad edasi saavad liikuda. aga nagu raportöör, nii olen ka, on ka minul hea meel selle üle, et ähm, äh, äh, Islandi finantsprobleemide teemalised kõnelused on hästi kulgenud äh, ja BBC-s eh, eile õhtul näidati pool tundi saadet sellest, kuidas Islandil on õnnestunud paljud oma probleemid lahendada ja milline helge tulevik neid ees ootab. Eh, eks näis, kas see helge tulevik ootab neid Euroopa Liidus, see sõltub pärast valimisi. aga eh, mis puudutab meid, siis selle raportiga meil küll mitte mingisuguseid probleeme ei ole, me toetame seda täielikult. aitäh! rohkem sõnasoovijaid ei ole, niisiis härra Breda, kui soovite, võtke arutelu kokku. aitäh. ma tahaks ainult tänada kolleege nende sõnavõttude eest meie sotsiaaldemokraatidest sõprade äh, reservatsioonid panin ma kirja ja ma olen kindel, et me leiame lahenduse ning kui me ei leia kompromisside käigus lahendusi, siis leiame lahendusi hääletuste käigus, aitäh! aitäh ja arutelu lõpetuseks tahaksin teile meelde tuletada, et me hääletame seda raportit homme pärastlõunal. ja nüüd läheme siis äh, pressi- ja meediavabaduse raporti juurde. tegemist on töödokumendiga, mille on ette valmistanud proua äh, Schalker. nagu me kõik teame, on seda raportit ette valmistatud juba väga pikka aega. aga mul on väga hea meel, et see koostamise protsess on nüüd äh, alanud täiskogule peaks asi jõudma juunis ning muudatuste esitamise tähtaeg on üheksas aprill raportöör oma töödokumendis on juhtinud tähelepanu sellele, et ei hakataks dubleerima kodanike ühiskonna ja organisatsioonide tööd, sest need organisatsioonid koostavad iga aasta raporteid pressi- ja meediavabaduse kohta. ja tahaksin tänada raportööri ka selle eest, et ta on tõesti püüdnud kõiki kaasata konsultatsiooniprotsessidesse ja on kutsunud kõiki äh, oma veebilehekülje kaudu äh, panust andma. Äh, kolleegid, väljendusvabadus meie naaberriikides muutub üha keerulisemaks ning seetõttu on see raport äärmiselt päevakajaline. ning nüüd annan sõna proua Šaakele. suur aitäh, lugupeetud esimees nagu te juba ütlesite, siis tegemist on esimese arvamuste vahetusega aruteludokumendi põhjal tegemist on äh, mustandiga, kuhu praegu on panustanud vabaühenduse esindajad ja kodanikuühiskonna esindajad, aga muidugi kõik võivad siia panustada, kes soovivad. väga keerukas on äh, vältida uudiseid sellest, et äh, mõrvatakse, rünnatakse, kasutatakse vägivalda ajakirjanike vastu ning äh, surutakse alla ajakirjandusvabadust. ajakirjandusvabadus on äh, esmatähtis selleks, et tagada võimudele järelevalve, sõnavabadus, pluralism, arvamuste vahetustes ja nii edasi siin ei ole tegemist mitte ainult ohtudega, millega inimesed seisavad silmitsi, vaid ka äh, uued trendid nagu majanduskriis, digitaliseerimine, mis endaga toovad kaasa igasuguseid uusi dünaamikaid ning millega ajakirjanikud ning äh, ajakirjandus peavad toime tulema. kuidas tagada, et äh, info on kvaliteetne, kuidas hinnata objektiivsust ja kvaliteeti? Euroopa Liidu jaoks on oluline, sellepärast et me oleme välja töötamas ühist välispoliitikat. Eh, eh, meil on vaja ka oma lähenemist eh, ajakirjandusvabaduse kaitsmiseks maailmas. lihtsalt Euroopa Liit või Eh, keegi eh, või mõne poliitika raames me peaksime täpsustama sisuliselt, eh, millist infot ajakirjandusse segada, vaid me peame kaitsma platvorme, mis on vabad ja avatud ja neid toetama. see aruteludokument on saanud palju kaastööd erinevatelt huvigruppidelt ja ma loodan ja ma ei ole eraldi välja toonud riike, sellepärast et äh, minu jaoks pakub huvi see, mida kodanikuühiskondadel on ütelda. peaaegu kõik riigid, ka minu enda, ähm, ka meie enda äh, koduriikides, liikmesriikides on väljakutseid. ma ähm, olen kasutanud temaatilist lähenemist ja tahaksin välja tuua mõningad küsimused, millega me peaksime koos edasi liikuma ja seejärel kuulan huviga teie arvamusi. ühest küljest me näeme et äh, inimesed äh, ja üksikisikud digitaliseerimise tagajärjel äh, saavad üha rohkem oma arvamust avaldada ning samuti ajakirjandusvabadus tähendab seda, et on võimalik avatud aruteludes osaleda ning kasutada ära tekkinud uusi võimalusi. sõltumatu ajakirjandus on aga ka ohuks, sellepärast et päikesevalgus on suureks ähm, ohuks ja ähvarduseks neile, kes üritavad äh, korruptsiooni äh, varjus tegutseda. me näeme, et peamised takistused on äh, valitsuse, valitsuste poolsed, paljudes riikides on tõsiseid ohte, seadused, regule-, regulatsioonid, trahvid, kontsentreeritud omaniku staatus, poliitikud on sellesse segatud, sellesse segatud huvikonfliktid, mis viib selleni, et piiratakse sõnavabadust või siis ähvardatakse pärast sõnavabaduse kasutamist. ekstreemsete juhtumite puhul kas vangistatakse või tapetakse ajakirjanikke, kuid samuti tsensurlust kasutatakse ning seda tehakse ka ise ajakirjanike poolt see ei mõjuta mitte ainult põhiõigusi, vaid ka ettevõtlusvaimu, nii et ma arvan, et meie prioriteediks peaks olema just see valdkond teatud majanduslikud arengud nagu äh, majanduskriis ning digitaliseerimine võivad omakorda mõjutada jällegi ajakirjandusvabadust, sellepärast et me peame mõistma seda, et ärihuvid ning riigi huvid alati ei ole täpselt samad. Eh, seda enam, kui me käsitleme internetikeskkonda, me näeme, et peaaegu kõik platvormid on erakätes, aga internet on avalik riigiruum. Eh, paar sõna ka valitsuste mõjule, mõju kohta ajakirjandusele ja sellest tulenevale ohust eh, õiguslik äh, surve, kriminaliseerimine, terrorismivastase võitluse ärakasutamine ja nii edasi. teisalt jällegi äh, valitsused saavad ära kasutada ka oma mõjuvõimu, äh, viia sisse makse, litsentse tasustada, reklaami teha. oluline on tagada sõltumatu äh, igasuguste pressiväljaannete puhul ning äh, ka paar soovitust selle kohta, kuidas Euroopa Liit saaks äh, kaasa aidata ajakirjandusvabadusele kogu maailmas. ma usun, et me peame olema ambitsioonikad. praegusel hetkel olgugi, et ajakirjandusvabadust äh, sest räägitakse paljudes Euroopa Komisjoni projektides ja samuti välisteenistuse ettepanekutes, ikkagi ei ole ühtset lähenemist ning meil ei ole ka verstapost, meil on vaja jätkusuutlikumat lähenemist ja pikka perspektiivi ajakirjandusvabaduse heaks maailmas peab olema rohkem selgust seda, millised Äh, millistel tingimustel põhinevad meie programmid, olgu tegemist siis kaubanduskokkulepete või muude mitmepoolsete kokkulepetega. kui eesmärgid on selged, siis sellisel juhul saame me ka kõige paremini tagada selle, et meie poliitikat saab ellu viia ka olemasolevate vahendite raames, nagu Euroopa demokraatia inimõiguste instrument ning erinevad graafilised instrumendid me peame tagama, et see on kättesaadav mitte ainult suurtele organisatsioonidele, vaid ka väiksematele ja me peame süvalaiendama meedia arenguid ning äh, vaba ajakirjandust ning äh, keskenduma pikas perspektiivis strateegiale ning üles ehitama ka koha peale võimekust, nii et äh, üksikisikud või väike ajakirjanduse esindajad oleksid võimalikult sõltumatud, suur aitäh! suur aitäh ja proua Jaak Onsaari! Ehm, kiitoksia eh, raportööri Shaakele tästä mielen... Suur aitäh eh, raportöörile proua Shaakele väga huvitava analüüsi eest. ma usun, et oleks olnud positiivne. jah, väga hea, et te kasutate ära veebipõhist äh, panust, mis te saite, aga hea oleks olnud, kui oleks olnud ka avalik kuulamine. variraportöörid oleksid saanud seal osaleda, aga kindlasti on meil aega veel äh, selleks. nüüd pealkiri. ajakirjandus äh, ja meediavabadus maailmas on väga hea, väga oluline on, et me niivõrd tõsiste teemadega tegeleme ja seda nii ambitsioonikalt teeme. ma arvan, et oleks hea, kui me mainiksime neid riike, kus ajakirjandusvabadus äh, on vähenenud drastiliselt. mitte ainult kodanikuühiskond ei peaks äh, selliseid olukordi analüüsima vaid ma usun, et tegemist oleks Euroopa jaoks olulise väärtusega, kui me saaksime ka oma hinnangu anda ja kui vaadata trende maailmas üldiselt, kui kodanikel on võimalus roh-, kodanikel on läbi sotsiaalmeedia üha enam võimalusi enda mõtete avaldamiseks, siis traditsioonilise ajakirjanduse vabadused on piiratud see on paralleelne nähtus, aga murettekitav nähtus. seda me näeme väljaspool Euroopat, meie lähinaabruses, Türgis, Venemaal, kuid ka Euroopas endas. näiteks Ungaris, Suurbritannias on olnud skandaale Ühendkuningriik on suutnud toime tulla nende küsimustega, aga Prantsusmaal ja mujalgi on ilmselge, et terrorismi eh, vastase võitluse seadusi on kasutatud selleks, et piirata meediavabadust. see, kuidas terrorismivastase võitluse seadused on eh, ajakirjandusvabadust mõjutanud, see oleks äärmiselt huvitav teema, mida võiks vaadata. raportöör Šake usub, et kodanikuühiskond peaks analüüsima ajakirjandusvabadust ning et oleks hea, kui me jätaksime nimetamata üksikuid riike, aga mina usun, et me ei peaks olukorda äh, jätma niimoodi, et me ei peaks äh, nimetamata jätma. eriti sellistel juhtudel, kus olukord on tõsiselt halvenenud, näiteks Türgi puhul, Türgi on suurim ajakirjanike vangla üldse kogu maailmas, üha enam ajakirjanikke viibib äh, vangistuses äh, Türgis ja neid on seal rohkem kui kuskil mujal. siin on mõningaid päris häid ettepanekuid. Euroopa Liidu ühine strateegia on hea mõte ning lisaks sellele ma tahaksin veel rääkida rahvusvahelistest kokkulepetest ning tingimustest mis peaksid põhinema meie enda väärtustel ja eh, siis inimõigustel ning eh, sõnavabadusel. praegu see ei toimi. Eh, pigem on rohkem sõnu kui konkreetset tegevust. võtaksin näiteks Kasahstani, olin ise raportööriks siin ning me oleme oma resolutsiooni heaks kiitnud proua Ashton seejärel läks Kesk-Aasiasse, Kasahstani. vabandan, see on väga oluline teema, sellepärast ma sellest räägin. ja peab ütlema, et tegemist oli suure pettumusega, et proua Ashton ei maininud ajakirjandusvabaduse rikkumisi. Kasahstan on riik, kus ajakirjandusvabadust ei ole meil on omaenda inimõiguste esindaja ja ma usun, et sellistest põhiõigustest, selliste põhiõiguste küsimust tuleks koos käsitleda ja me peaksime suutma ühel häälel ennast väljendada neis küsimustes. ma usun, et äh, see töödokument on väga hea siin on ära toodud kõik probleemid, mis on olemas, annab meile piisavalt mõtteainet, aga ma usun, et siiski oleks veel vaja võib-olla konkreetsemaid ettepanekuid meetmete kohta teha, eh, konkreetsemaid eh, soovitusi. Euroopa Liit peaks ka ühtlustatumalt siin toimima, aitäh! aitäh, härra Salafranca! Eh, aitäh! see töödokument, kui ma olen õigesti aru saanud, siis see on pelgalt töödokument, see puudutab põhimõttelist teemat, pressi- ja meediavabadust, mis on äärmiselt olulised igasuguse demokraatliku valitsemisvormi jaoks. me peame siin äh, mõtlema ainult meie iga-aastasele inimõiguste aruandele või Saharovi auhinnale, kui me näeme, kui oluline ja me näeme, kui oluline on ajakirjandusvabadus. tihti kannatavad ajakirjanikud puuduva vabaduse all mitte üksnes üleminekuriikides ja seetõttu tuleb piisavalt tähelepanu pöörata ka sellele raportile tegemist ei ole mitte ainult äh, klassikaliste meediakanalitega, vaid ka uute meediavõimalustega, äh, nagu raportöör ütles, uued elektroonilised meediakanalid mm, toovad mängu palju uusi probleeme ja seda me nägime mõnda aega tagasi ka Araabia kevade puhul totalitaarsed režiimid äh, takistavad seetõttu ka vaba juurdepääsu internetile ja seega ka põhiõiguste teostamist, aga jättes kõrvale nüüd selle raporti digitaalse mõõtme, oleks oluline mitte ainult äh, netikasutajaid äh, kaasata, vaid ka meedia kutseliite. oluline oleks, et me tegeleks nende riikidega, kus on ilm, esinenud süstemaatilisi rikkumisi. detailsed andmed on meie iga-aastases inimõiguste raportis, aga siiski tuleks nimetada ka neid riike, kes ajakirjandusvabadust süstemaatiliselt rikuvad. võib-olla me võiksime raportööri paluda, et ta käsitleks konkreetsemalt ajakava ja oma raporti esitamisega seotud tähtaegu. oluline ei ole ju mitte ainult seda probleemi analüüsida vaid äh, oluline on ka Euroopa Liidu reageering ja oluline on ka sellele mõelda. mul on ka üks väike kriitiline märkus, et me peaksime võib-olla kasutatud terminoloogia osas olema veidi tagasihoidlikum. raportöör on öelnud, et Euroopa Liit võiks valitsusi kasvatada. Ehm, me mõistame, mida on mõeldud, aga me ei peaks eh, nii paternalistlikud olema, meil oleks vaja kasutada veidi eh, tagasihoidlikumat väljendust. tegemist on olulise raportiga, milles käsitletakse ajakirjandusvabadust eh, ja see võib, võiks olla üks nendest raportitest, mis läheb selle parlamendi ametiaja ajalukku ning Euroopa Liidu reaktsioon võiks olla seotud meie inimõiguste programmidega, me võib-olla võiksime keskenduda sellele, et me toetaks spetsiifilisi programme, äh, nende programmide hulgas, mis nagunii Euroopa Liidul juba olemas on, aitäh! jah, teine märkus, äh, teine arutelu toimub kahekümnendal märtsil üheksas aprill on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. muudatusettepanekud vaadatakse ahvetis läbi kuuendal mail ja hääletus ahvetis järgmisel päeval, seitsmendal mail. ja täiskogul hääletatakse juuni osaistungjärgul. ma tahaksin samuti kasutada võimalust ja pöörduda fraktsioonide poole ja paluda, et te nimetaksite oma raportöörid selle alga-, omaalgatusraporti jaoks. proua Šaake, aga palun lühidalt sure.. aitäh, lugupeetud esimees, teen lühidalt, aga ma usun, et on hea vastata neile väga väärtuslikele komi-, kommentaare, mis äh, proua Jaakonsaar ja härra Salafranca tegid. ma arvan, et üldiselt me oleme ühel nõul rääkisin äh, terrorismivastaste seaduste kuritarvitamist ning samuti selliste äh, ja seaduste kasutamist üldiselt ajakirjandusmeedia vabaduse allasurumiseks. nõustun kolleegidega, et on oluline välja tuua konkreetsed riigid, kui on tõsiseid probleeme lihtsalt ma otsustasin, et selle aruteludokumendi jaoks ma ei hakanud nimekirja riikidest koostama, sellepärast et sellisel juhul oleks nimekiri nii pikk, nagu maailmas riike on. nii äh, et me peame arukalt sellele lähenema, aga jah, Türgi, sellised riigid, nagu mis on olulised Euroopa Liidu jaoks ja mis kuuluvad ka meie laienemispoliitikate alla, nende puhul ma olen nõus, et me peame neid küsimusi ka konkreetselt ja ka üldiselt käsitlema, sellepärast et siin on meil oma vastutus ja ka võimalused sama käib ka tingimuste kohta kaubanduskokkulepete puhul ja mujalgi. ma usun, et Euroopa Liidu tõsiseltvõetavus on esmatähtis ning me peame rääkima eh, kondi tingimuslikkusest. nüüd konkreetsemalt härra Salafranca poolt öeldu juurde. ma usun, et osaliselt on meie mõtted sarnased, ma eh, võtan teadmiseks selle, et Äh, osade väljenduste osas äh, võib-olla me oleme liiga kaugele läinud, et see on tundlik eh, põhimõte, lihtsalt pidasin silmas seda, et regulaatorid peaksid eh, hästi, hea, häid tavasid jagama ja vaatama, kuidas oleks võimalik konfliktijärgsetes olukordades või üleminekuriikides tagada ajakirjandusvabadus, aga muidugi me peame äärmiselt ettevaatlikud olema siin eh, selles, kui soovitame, et me peaksime valitsustele midagi õpetama kas või ajakirjanduse kohta. ja muidugi ma vaatan, kas on võimalik inimõiguste äh, aruandluse osas äh, hinnanguid äh, selle kohta koostada. ootan veel kolleegide panust ja see on siis oodatud kuni ma-, märtsini, viienda märtsini. kui tahate, et te esimesse dokumenti sisse läheksite. aitäh! aitäh! sellega oleme me lõpetanud selle päevakorrapunktiga ning nüüd läheme edasi Bosnia ja Hertsegoviina juurde. tegemist on esimese aruandega eduaruande, eh, aruteluga eduaruande läbivaatamisel, see on eh, viimane üheksast resolutsiooni eelnõust eh, üksikute liikuvate laienemise alla kuuluvate riikide kohta. tegemist on äh, mahajäänuma riigiga Lääne-Balkani riikidel seas, sellepärast et äh, edusammud on olnud vägagi väikesed. siiani ei ole täidetud verstaposte, mis on vajalikud äh, stabiliseerumis- ja assotsieerumisleppe sõlmimiseks või jõustumiseks ning selleks, et Bosnia saaks omalt poolt esitada taotluse liitumiseks. me peame äh, koostama oma arvamuse tulevaste suundumuste kohta riigis, annaksin sõna nüüd raportöörile proua Pakile, kes äh, siis äh, kirjeldab peamisi punkte oma raportist jah, põhimõtteliselt ütlesite juba ära kõik, mis vaja, ma võin lõpetada sellega, hästi. igaüks teab, et eelmisel kevadel koostasime me eelmise raporti ja ma tollal ootasin niikaua, kuni ma sain oodat-, öelda midagi positiivset. ma tahtsin seda ka seekord nii teha, aga see mul päriselt ei õnnestunud me oleme endiselt või jälle sealsamas äh, kohas, kus me eelmisel kevadel arvasime, et me oleme probleemidest üle saanud. probleemiks on see, et riik on lõhestunud, see on loomulikult seotud ka Daytoni pärandiga, äh, Dayt-, Daytoni lõhestunud pärandiga, äh, sest nad ei koostanud oma põhiseadust ise, vaid said selle Daytonist ja see on väga raske ko-, koorem ja Strasbourgis Inimõiguste Kohus on äh, nõudnud, et riik oma põhiseaduses peab diskrimineerivad sätted kõrvaldama, aga nad ei ole neid ise sinna sisse kirjutanud, vaid rahvusvaheline üldsus on nad sinna sisse kirjutanud. see Seedi Finchi juhtum, selles juhtumis on öeldud, et ükskõik millist päritolu inimesed võivad kandideerida poliitilise amet, poliitilisele ametikohale, ka presidendi ametikohale, aga kui sa ei ole äh, horvaat äh, bosnialane äh,, siis äh, oled sa midagi muud ja sa ei saa kandideerida. see äh, säte on seal äh, sellepärast, et äh, seda põhiseadust ei ole äh, koostanud inimesed, kes seal elavad, vaid see kirjutati väga kiiresti kokku, lootuses olukord lahendada, nii et tegemist on probleemidega, mida inimesed peavad lahendama, ehkki nad ei ole neis ise süüdi. ning teine suur probleem on, et see riik on jagatud kaheks osaks. üks on serblaste vabariik kus enamuses elavad serblased ja teine on Bosnia ja Hertsegoviina föderatsioon, kus enamuses elavad äh, bosnialased ja umbes kaksteist protsenti mm, horvaate. probleemiks on see, et see riik ei saa toimida, kuna üheksakümne neljanda aasta Washingtoni kokkuleppe järgi on Ehm, see riik üles ehitatud nii, et see ei saa toimida, seal on kümme kantonit, kümme peaministrit, seal on tohutu arv ministreid ja kõike muud ja siis on veel föderatsiooni valitsus ja siis ehm, kõige üle on siis ehm, Äh, veel riigi tasand, nii et äh, me suudame endale ette kujutada, et juba selle struktuuri tõttu ei saa miski toimida, see on väga raske probleem ja ma nimetan selle alguses ära, kuna mitte keegi ei ole seni üritanud aidata äh, selle, selle riigi elanikel seda struktuuri muuta. see probleem on seal alates üheksakümne kuuendast aastast ja kõik, kes seal elavad ja kellel on mingid ametikohad, teevad kõik selleks, et ei loobutaks sellest struktuurist, siis äh, muutuvad väga paljud poliitikud töötuteks, väga paljudel inimestel ei ole siis enam töökohti selles äh, tegelikult täiesti ebavajalikus äh, haldusaparaadis, meie ei ole selle teemaga tegelenud, Euroopa Komisjon ei ole sellega tegelenud, ma pean kahjuks ütlema, et ma olen ainus, kes sellest räägib, aga kahjuks see sõnum ei jõua kohale, kõik Ehm, paljud vihkavad mind selle pärast, nüüd on Ameerika äh, valitsus selle mm, probleemi äh, tuvastanud ja arvavad, et nad saavad seda väljaspoolt kuidagi lahendada. riigis, kus on äh, selja taga juba mitmed demokraatlikud valimised, ei ole midagi võimalik väljaspoolt teha, inimestele tuleb see selgeks teha ja et nad ise seda muudaksid meie abiga, kui vaja, nii et ma kutsun Euroopa Komisjoni üles äh, midagi tegema selle äh, Äh, probleemiga, et nad ei jätaks selle Ameerik-, seda probleemi ameeriklastele. Dayton äh, nii rahuleping sõlmiti ameeriklaste poolt, äh, see lahendas sõjaprobleemi, aga muid probleeme see ei lahendanud. probleemiks Bosnia-Hertsegoviinas on see, et see, selles riigis on järjest enam etnilisi erinevusi, see lõhe etniliste bosnialaste, horvaatide ja serblaste vahel muutub järjest suuremaks poliitikud õhutavad järjest äh, neid erinevusi, sest äh, kui on võimalik äh, rahvusliku kuuluvuse juurde alati tagasi pöörduda, siis on võimalik teha täpselt seda, mida alati on tehtud. korruptsioonil on see väga kasulik. nagu ma endiselt mainisin, enne juba mainisin, korruptsioon on suureks probleemiks, kui äh, riigis on nii palju erinevaid tasandeid, siis see lihtsalt on nii, sellega tuleb arvestada ja selle vastu võidelda. ning äh, eelmisel äh, aastal äh, suudeti lõpuks moodustada valimis, aga see, valitsus, aga see läks laiali, siis seisis asi tükk aega paigal. oktoobris on riigi tasandil lõpuks olemas valitsus, seda ei või nimetada valitsuseks, selle nimi on ministrite nõukogu aga nüüd äh, föderatsioonis on äh, valitsus äh, laiali läinud ja seal ei muutu mitte midagi. võib-olla te ei mäleta enam seda, et see riik ei või kõiki otsuseid ise tehagi ikka veel. seal on endiselt äh, eri, kõrge esindaja, tegemist ei ole Euroopa kõrge esindajaga, me oleme sinna saatnud ka oma eriesindaja Peeter Sörenseni, kes äh, esindab äh, Euroopa Liitu selles riigis, äh, ta ei ole lihtsalt delegatsiooni juht, vaid tema staatus on teistsugune, aga lisaks temale on veel olemas kõrge esindaja, kes ähm, annab aru siis rahvusvahelisele üldsusele, ameeriklastele, venelastele, kõigile teistele. probleemiks on see, et see institutsioon, mis on olemas juba alates üheksakümnendate aastate keskpaigast äh, selleks, et aidata seda, sellel riigil muutusi läbi viia, et äh, poliitikuid, kelle käed on räpased, et need poliitikasse ei läheks. sellel kõrgel esindajal on endiselt äh, volitused, et järgida tuleb Daytoni lepingut, tal on õigus iga, õigus ka seadusi vastu võtta, ta on seda ka teinud ja probleem on olnud selles, et poliitikud ei ole isegi pidanud võtma vastutust, kui nad ei äh, asjad ära tei- äh,, seadusi vastu ei võtnud, siis tegi seda äh, kõrge esindaja, poliitikud said öelda, et mina ei ole sellega seotud. kõrge esindaja on endiselt riigis, ta peab sinna jääma nii kauaks äh, kuni on lahendatud viimased äh, probleemid äh, põhiseadusega. majanduslik olukord on väga halb. investeeringuid praktiliselt ei ole. investeeringuid äh, ei ole ka seetõttu, sellepärast et investeeringute jaoks peaks olema olemas ka õigusriik ja haldus äh, aparaat, aga probleemiks on see, et äh, ühes äh, vallas on üks äh, partei, ähm, siis ähm, kantonites on mõni teine partei ja ja nii ei toimi mitte midagi, et probleem on olemas, ehkki inimesed ei ole selles ise süüdi ja siis on äh, veel probleeme ka haridusega, mind huvitab väga haridus. selleks, et invest-, investoreid äh, riiki meelitada, on vaja ka haritud noori inimesi, aga te teate kindlasti, et äh, Bosnia-Hertsegoviinas on selline olukord, mida nimetatakse kaks kooli ühe katuse all, vasakul äh, on sisse, sissekäik moslemite jaoks, äh, paremal sissekäik katoliiklastele ja seda probleemi ei ole võimalik lahendada nii öö, äh, ainult kasvatatakse vaenulikkust inimestes ja probleeme ei lahendata. ja loomulikult on äh, siin jälle mängus äh, ametikohad, millest te tahate loobuda. Äh, väga pikka aega on äh, meil olnud stabiliseerimise assotsieerimisprotsess, aga on tegemata asjad, mis võimaldaks esitada liitumistaotluse äh, nii et tegemist äh, on praktiliselt viimase lüliga selles ahelas, kui Kosovo välja jätta. olukord ei ole lahenenud. ja on, mõned seadused on vastu võetud juba, tsensuuriseadus on vastu võetud, e, eelarved on vastu võetud, aga poliitiline maastik on nii lõhestunud seal on nii palju isiklikku vihavaenu, et väga raske on seda riiki tervikliku riigina säilitada. kui mõelda sellele, et riigis on kolmteist haridusministrit, siis kuidas see haridussüsteem saakski toimida? ja selles riigis on sada kuuskümmend seitse ministrit. mõelge sellele sellele läheb äh, kogu föderatsiooni eelarve. see ei saagi teisiti olla. nii et äh, praktiliselt äh, miski ei saa edeneda, kui me ei tegele oluliste asjadega. politsei ülesehitamine, seda me oleme teinud nüüd lõppenud politseimissiooniga, seal on endiselt NATO alt hea missioon aga see on abi, aga see ei ole abi, et inimesed saaksid ennast ise aidata nii paljud asjad on halvasti, ma ei taha siin rohkem äh, kaevelda selle üle, viie minuti pärast tuleb meile kõrge külaline, ma paluks, et loeks selle teksti läbi, see ei ole pikk. me võime seda teksti muuta ka teravamaks, kui te soovite, aga ma arvan, et see tekst on juba piisavalt terav. halb on see, et äh, ma ütlen täna seda, mida pidin ütlema ka eelmisel aastal ja ma ei näe praktiliselt mingeid edusamme, see on, sellest on väga kahju, sellepärast et need, kes kannatavad, on noored inimesed, inimesed, kes seal elavad ja kes lõpptulemusena otsivad äh, paremat elu äh, välismaal. me saame ainult loota, et äh, tulevikus võetakse vastu mõned paremad otsused, et need kolm rahvust kasvavad rohkem kokku, kui nad seda praegu on. Nad kalduvad aga pigem lahkuminekule, ma arvan, et me peaksime seda tõkestama, meil oleks vaja äh, seda, et meie, Euroopa Liidu esindaja, äh, seal rohkem tegutseks, äh, seda komisjon ka teab ja ma loodan, et jõutakse ka nii kaugele, et rahvusvahelise üldsuse kõrge e-, esindaja et äh, see hakkab kuuluma minevikku, et inimesed ise peavad võtma vastutuse, et loodetavasti siis vastutustunne ka muutub tugevamaks, aitäh! aitäh ja härra Raudšek! aitäh, ma teen väga lühidalt, mul tegelikult ei olegi eriti midagi lisada sellele, mida Doris Pakk juba ütles. tegemist on väga hea raportiga, aga jah, kahjuks on selle raporti sisu üsna kurvastav Äh, liitumisprotsessis edusamme ei ole, me sooviksime, et neid oleks rohkem, aga nagu siin juba öeldi, on teatud eeltingimused selles osas, kuidas riigis elukorraldus on, kuidas institutsioonid toimivad, seda kõike tuleb muuta. nii et, et äh, üksmeel äh, Euroopa Liiduga liitumise küsimuses on olemas, aga paljud probleemid, paljudes teistes probleemides ei ole mõned märkused veel. tõenäoliselt me esitame mõned muudatusettepanekud, mis puudutab raporti majanduslikku osa, siis võib-olla võiks mainida siin Maailma Kaubandusorganisatsiooniga liitumise tippkohtumist. võib-olla peaks lihtsalt rõhutama seda kui ühte sellist lootust sisendavat aspekti ma arvan, et eh, sama puudutab ka punkti kakskümmend seitse, kus öeldakse, et eh, toimus kohtumine volinik Füüle ja välisministrite Laguti ja Tusitši vahel. minu arvates need on väga head positiivsed eh, näited, mida võiks siin raportis mainida, just nimelt selleks, et oma Bosnia sõpradele lootust sisendada ja panna neid siis äh, töötama selle eesmärgi nimel, äh, liitumise nimel, mida me kõik soovime. aitäh! aitäh, proua Lunatšek, palun tehke väga lühidalt. Äh, mina asendan proua Kornelisseni, kes on meie variraportöör, tahaksin tänada Doris Pakki raporti eest äh, nagu Libor Rutšek juba ütles, see on väga hea raport, kahjuks küll mitte eriti optimistlik, aga ma arvan, et proua Pakk kirjeldas olukorda väga selgelt ja ma ei, ma olen täiesti nõus sellega, et Daytoni rahuleping tõi rahu, aga, aga pikemas perspektiivis tekitab ta probleeme. peatuksin kiiresti mõnel küsimusel. kõigepealt murettekitav majanduslik olukord täiesti õigesti te mainite neid probleeme, mis on noortega aga tegelikult tuleks mainida, et kogu see regioon kannatab Euroopat tabanud majanduskriisi tõttu, nad on eh, oma valuuta läbi Euroopaga seotud, nad ei saa devalveerida valuutat ja see on nende jaoks samuti probleem. siis eh, majanduslikel põhjustel on Bosnia-Hertsegoviina kodanikel ka väga raske juurde pääseda Euroopa Liidu tööturule, palju ker-, keerulisem kui kolmandate riikide kodanikel, kelle riigid ei pea liitumisläbirääkimisi. nii et, et võib-olla selle kohta me esitame mõne muudatusettepaneku ja siis veel eh, perevägivald, naiste olukord, eh, need on ka valdkonnad, millega tuleks tegeleda ja veel üks asi. Äh, punktis üheksa räägitakse Bosnia-Hertsegoviina Föderatsiooni struktuuri lihtsustamisest. ma arvan, et seda tuleks teha põhiseaduse reformiga, sellepärast et ainult ühe äh, üksuse reformimine asja ei muuda, tuleb muuta kõiki erinevaid tasandeid. ja viisavabadus äh, punkt kakskümmend viis mina ei tahaks öelda, et äh, Bosnia-Hertsegoviina kodanikud kuritarvitavad Euroopa Liidu asüülisüsteemi. ma ütleksin, et mõned kasutavad seda lihtsalt sellepärast, et neil ei ole mingit muud viisi, kuidas Euroopa Liitu tööle saada. me esitame selle kohta ka muudatusettepaneku, äh, milles on taotlus, et liikmesriigid kehtestaksid äh, või muudaksid menetlused asüülitaotlejatele liikmesriikides kiiremaks. niisiis, nii palju meie poolt ja suur aitäh ja tänan proua Kornelissoni nimel hea koostöö eest. aitäh raportöörile! aitäh! ja nüüd üheks minutiks saab ka laienemise peadirektoraadi esindaja sõna aitäh! aitäh proua Pakile selle väga hea raporti eest. komisjon toetab täielikult seda analüüsi, mis siin raportis on tehtud. see on kooskõlas meie oktoobrikuise hinnanguga, kui me koostasime oktoobris iga-aastase eduaruande. kahjuks see eduaruanne ei olnud väga positiivne kuna meil eriti palju aega ei ole, peatuksin väga lühidalt kolmel olulisel asjal, äh, millele komisjon praegu keh-, keh-, keskendub. ja millele on juhitud tähelepanu ka proua Paki ra-, raportis kõigepealt kõrgetasemeline dialoog, sellel on kaks eesmärki, aidata kaasa põhiseaduse äh, reformile ja hetkel meie delegatsiooni juht tegeleb just äh, kahepoolsete kõnelustega poliitiliste juhtidega, hoolitsemaks selle eest, et saavutatakse kompromiss ning äh, ta üritab teha ettepaneku parlamendile, et meil oleks äh, vähemalt selle stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu järgmine samm paigas enne kui alga, kui esitatakse liitumistaotlus ja seda saab teha siis, kui põhiseadust on muudetud. niisiis võib-olla oluline on see, et meie kohaliku büroo tegevus Sarajevos on eh, muutunud intensiivsemaks ja me järg-, tugineme siin ka kirjale volinik Füülelt ja eh, Ash, proua Ashtonilt, selles kirjas kutsuti siis kõiki eh, liidreid üles võtma äh, kiiresti need äh, elemendid üle. siis samuti on väga oluline kõrgetasemeline dialoog äh, õigussüsteemi küsimustes, järgmine kohtumine peaks toimuma siis aprillis ning äh, see on jällegi üks oluline töö, mida me teeme selleks, et Bosnia-Hertsegoviina suudaks lahendada terve rea olulisi poliitilisi küsimusi, mis puudutavad õigusriigi toimimist ning nagu ma juba mainisin, reedel äh, toimus siis dialoog Bosnia-Hertsegoviina ja Horvaatia vahel, kohtusid siis kaks välisministrit ja seda kohtumist juhatas volinik Füüle. kohtumisel arutati just nimelt äh, piirikontrolliga seotud küsimusi ning äh, me jällegi üritame leida siis lahendusi Eh, nendele väga olulistele lahendust ootavatele probleemidele, mis võivad võib-olla seada Bosnia-Hertsegoviina halba olukorda pärast esimest juulit, kui Horvaatia liitub Euroopa Liiduga, niisiis me tahaksime sellist olukorda vältida ja ära hoida kõikvõimalikke negatiivseid tagajärgi. see reedene kohtumine oli väga edukas ja võib-olla me võime proua Pakile ka teha mõned ettepanekud, eh, mida sealt arvesse võtta. ja lõpetuseks tahaksin öelda seda, et me pöörame tähelepanu ka haridusele, nimelt meil on plaanis alustada dialoogi hariduse vallal. me oleme täiesti nõus sellega, et haridus on väga oluline, ehm, millele Euroopa Liit Bosnia-Hertsegoviina puhul peab tähelepanu pöörama ning tõenäoliselt järgnevatel kuudel mais äh, loome siis töörühma, töörühma kus osalevad siis kõik äh, need inimesed, kes tegutsevad haridussfääris ja loomulikult ka vastava valdkonna ministrid, aitäh! aitäh, proua Pakk! loomulikult äh, sooviks ma tekstis äh, teha ka positiivseid märkusi, mul on mõned positiivsed märkused ka tekstis sees. Äh, ei ole nii, et ma ainult kritiseerisin, aga siin ma lihtsalt äh, rääkisin, ma ei lugenud oma teksti ette. ma pean kuskil siiski ka väljendama, mida ma arvan ja Bosnias ma seda teha ei saa, aga üht, ühest teemast ei ole räägitud. pagulaste tagasipöördumine nüüd äh, on olemas raha ja rahaandjad, kes on selleks raha andnud, me peame hoolitsema selle eest, et see raha kuskile ära ei kao ja et äh, need kohad, kuhu nad peavad ja soovivad tagasi pöörduda, et äh, kohalike omavalitsuste juhid hoolitseksid ka elektriühenduste ja veeühenduste eest just nimelt serblaste vabariigis ja tihti nii ei ole ning ma palun teil mõelda sellele, et tegemist on ainsa riigiga, kuhu äh, Kosovo kodanikel ei ole ligipääsu, nad ei tohi, nad tohi, Kosovo kodanikud tohivad minna isegi Serbiasse, aga Bosnia-Hertsegoviinasse ei tohi. aitäh! tahtsin öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies veebruar. daamid ja härrad, kolleegid tahaksin tervitada ja teie nimel tänada Iirimaa asepeaministrit, välis- ja kaubandusministrit härra Eamon Gilmore'i selle eest, et ta on tulnud meie komisjoni koosolekule kohe pärast Välisasjade Nõukogu, mis täna toimus. härra minister, ma vabandan, meie esimees härra Brock ei saa täna siin olla kuna ta peab tegelema tõsiste probleemidega kodus Saksamaal. härra minister, me saame aru, et teie tänase kohtumise päevakord oli üsnagi välja kutsuv, te arutasite olukorda Malis. näib, et lõpuks meie toetusmissioon Mali armeele ka käivitub ametlikult. siis arutati idapartnerluse teemasid ning meid huvitab see, kuidas ähm, ministrid suhtuvad olukorda Ukrainas, Moldovas ja Gruusias, äh, kus Euroopa-meelne liit on kriisis ning samuti arutati olukorda Iraagis, tegemist on riigiga, millega me oleme sõlminud väga olulise koostöölepingu Äh, arenguid lõunapoolsetes naaberriikides, äärmiselt murettekitavat olukorda Süürias arutati ning lõpetuseks ka Lähis-Ida rahuprotsessi, arvestades siis Iisraeli valimiste tulemusi. niisiis, tegemist oli tõesti väga tiheda päevakavaga äh, nagu te teate, me oleme lugenud läbi ülem, äh, nõu-, lugenud läbi ülemkogu järeldused ja nüüd tahaksime kuulda teilt, kuidas siis asjad arenesid, palun. aitäh, äh, lugupeetud esimees ja palun andke edasi minu kõige paremad soovid härra Brokile. me loomulikult mõistame, et siseriiklikud poliitilised probleemid on väga olulised, me oleme kõik nendega väga hästi kursis. välisasjade nõukogu lõppes äh, tund aega tagasi. me alustasime hommikul pool kümme nii et, et tegemist oli üsna pika arutelude rohke päevaga. ning mul on väga hea meel, et ma sain nüüd sulla siia välisasjade komisjoni selleks, et äh, siis äh, tutvustada teile välisasjade nõukogu tulemusi. me arutasime seda, kuidas on olukord arenenud Malis pärast seda, kui kiideti heaks Mali võimude poolt teekaart ning äh, toimus siis Mali jätkurühma kohtumine Brüsselis viiendal veebruaril, seda juhatas äh, Catherine Ashtoni. Euroopa Liidu koolitusmissioon samuti käivitati, sõjalist nõu hakkame andma kohe ja väljaõpet siis lähitulevikus siis, äh, kui äh, selle üksuse väljatöötamine lõpule jõuab. nõukogu võttis vastu järeldused Mali kohta, kus rõhutatakse seda, et Euroopa Liit toetab teekaardi elluviimist enne valimisi, mis toimuvad sellel aastal ja samuti dialoogi ja lepitamiskomisjoni loomist ning loomulikult peab tsiviilkontroll to toimima kõikjal relvajõudude üle. me tervitame ka jätkurühma kohtumise tulemusi ning jääme välja ja ootame siis nende süsteemide väljatöötamist, millest kõneles härra Piibalks Dublinis kaheteistkümnendal veebruaril. Euroopa Liidu reageering Mali kriisile peab olema kõikehõlmav, me peame mobiliseerima abi läbi ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika, läbi nende summade, mis on e, eraldatud ning äh, samuti humanitaarabi talituse poolt äh, Saheli regioonile esitatud äh, va,, eraldatud vahendid ja samuti kakssada viiskümmend miljonit eurot, mis on siis arengutoetuseks eraldatud. on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit jätkab tihedaid kontakte Maliga, kui see riik areneb demokraatia ja õigusriigi suunas. idapartnerlus oli samuti väga oluline teema me arutasime just nimelt edusamme idapoolsetes naaberriikides. juulis toimub ka idapartnerluse välisministrite kohtumine ja me arutasime assotsiatsioonilepinguid ja kõikehõlmavaid äh, vabakaubanduslepinguid Ukraina, Gruusia ja Armeeniaga. Need lepingud on väga olulised selleks, et arendada olulisi, arendada tihedamaid suhteid idapoolsete naabritega Aserbaidžaaniga käivad samuti läbirääkimised assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks. väga oluline on, et oleks kõikehõlmav protsess, kus kõik äh, pooled oleksid täiel määral esindatud äh, volinik Füüle äh, rääkis ka Tbilisis möödunud nädalal toimunud mitteametlikust isapar-, idapartnerluse teemalisest kohtumisest lisaks sellele, et me vahetasime mõtteid siis partnerriikide tee, seal vahetati mõtteid partnerriikidega, kohtus kodan-, äh, komis-, volinik Füülega, äh, kodanikeühiskonna esindajatega ning äh, see kõik rõhutab, kuivõrd oluliseks Euroopa Liit peab sellist avatud ja kõikehõlmavat protsessi. nõukogus võeti vastu ka järeldused idapartnerluse kohta, nendes rõhuldatakse, et reformide tempo idapartnerluse riikides Äh, määrab ära selle, kuivõrd tihe ja intensiivne on meie koos, koostöö. Need, kes reforme kiiremini ellu viivad, saavad Euroopa Liiduga suhtlemisest suuremat kasu. ministrid nõustusid, et enne suvist tippkohtumist tuleb selle teema juurde pidevalt tagasi tulla. mis puudutab Süüriat, siis nõukogu otsustas uuendada neid kitsendavaid meetmeid, mis on Süüria režiimi vastu kehtestatud just nimelt selleks, et ava-, avaldada suuremat mittesõjalist toetust äh, tsiviilelanike kaitseks. toimus mõttevahetus sellel teemal, kuidas Euroopa Liit saaks paremini toetada opositsioonijõude ning äh, igasuguseid jõupingutusi poliitilise lahenduse leidmiseks ja kuidas saaks tugevdada humanitaarabi Süüria elanikkonnale nõukogu avaldas tunnustust äh, Brahimi äh, tun- äh,, sammudele poliitilise lahenduse leidmiseks äh, nõukogu võttis vastu järeldused ka Süüria teemal, kus äh, pööratakse tähelepanu just nimelt humanitaarküsimustele. Äh, härra Brahimiga aset leidma pidav äh, lõunasöök lükkus edasi. kõrge esindaja ja ministrid lõunasöögi ajal arutasid seda, kuidas Euroopa Liit saaks aktiivsemalt osaleda selleks, et Äh, Lähis-Ida äh, rahuprotsessi osapoolte vahelised kõnelused jätkuksid. selle komisjoni liikmed kindlasti on see, äh, teadlikud sellest, et Euroopa, mida Euroopa Liit nendelt läbirääkimistelt ootab ning me ootame kaheriigilist lahendust. tihedam koostöö Obama administratsiooniga on selles suunas väga oluline samm ning kõrge esimees ja välisministrid seda ka tõotasid teha Äh, samuti äh, viitad siis, viidati kohtumisele USA välisministri John Kerryga möödunud nädalal. Äh, arutasime ka Iraagi küsimust, Iraaki ähvardavad ohud nii seest kui väljastpoolt ja just eriti erinevate usku, usulahkude vahelised pinged ja, ja konflikt Süürias ministrid ja kõrge esindaja leppisid kokku, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid tõhustama jõupingutusi, edendamaks stabiilsust, peaksid tuginema sellele hoole, mida lõi Euroopa Liidu ja Iraagi partnerlus- ja koostööleping. koostöö oluliste rahvusvaheliste organitega, äh, ÜRO-ga, Pärsia lahe riikidega, Türgiga on samuti väga oluline äh, komisjon eraldab abi heade valitse, valitsemistavade toetamiseks Iraagis kahekümne miljonine eurone programm peaks käivituma juba enne suve. samuti pöörasime, pööratakse tähelepanu inimõigustele ja seadustest kinnipidamisele Äh, volinik Piibalks rõhutas seda, äh, millised on need julgeolekuväljakutsed, mis seisavad rahvusvaheliste organisatsioonide ees, kes Iraagis abi osutavad. Äh, peatuksin ka mõningatel järeldustel, mis nõukogu vastu võttis. nüüd me mõistime hukka Põhja-Koreas toime pandud tuumakatsetused ning kehtestasime terve rea piiravaid meetmeid, täiendavad finantsmeetmed Euroopa Liidu liikmesriikides ei tohi luua uusi Põhja-Korea pankade filiaale. nõukogu e, võttis vastu e, piiravad meetmed selleks, et e, Põhja-Korea ei saaks jätkata oma ballistilise programmi elluviimist. rääkisime ka inimõiguste foorumist, rõhutasime seda, et toetatakse ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja teisi vastavaid organeid. eriraportöörid ja üldine perioodiline läbivaatamine, ka neid teemasid arutasime. ning äh, mis puudutab riigipõhiseid ja temaatilisi resolutsioone, siis ka neid arutasime. riigid, äh, mis on prioriteetsed, on Süüria, Põhja-Korea, Iraan, Sri Lanka Mali, Myanmar võib-olla ja Valgevene. laste õigused, naiste õigused, puuetega inimeste õigused ning seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimine on samuti need teemad, millele tähelepanu juhiti ja mille vallas Euroopa Liit kavatseb tegutseda. Zimbabwe osas võttis nõukogu vastu järeldused ja otsused, mis näeb ette kitsendavate meetmete pikendamist äh, mõningate inimeste ja äh, asutuste suhtes ja nõukogu tervitas põhiseadusliku protsessi edusamme ning kutsus äh, Zimbabwet üles äh, kõikehõlmava poliitilise kokkuleppe sõlmimisele. Äh, põhiseaduslik referendum on järgmine samm, mis ka võib-olla peatatakse ka mõned Euroopa Liidu poolt kehtestatud piirangud igatahes on meie lähenemine Zimbabwele väga tihedalt seotud sellega, milliseid edusamme seal saavutatakse. niisiis, eh, esimees, need oleksid siis peamised järeldused tänasest eh, välisasjade nõukogust ja nüüd olen valmis vastama teie küsimustele. suur aitäh, lugupeetud minister, selle ülevaate eest ning nüüd on sõna kolleegidel, esmalt härra Salafranco, palun. Sí, gracias, eh, señor presidente aitäh. suur tänu asepeaministrile selle ülevaate eest välisministrite kohtumisel toimunust. see oli võib-olla kõige kiirem meie komisjoni teavitamine, sest te ütlesite, et äh, kohtumine lõppes äh, tund aega tagasi ja juba me saamegi teada, mis toimus, nii et suur tänu ning äh, mis puudutab Süüria kohta järel, vastu võetud järeldusi, siis mõningaid asju me teame, ÜRO eriesindaja toetamine, Araabia liiga, ÜRO, toetatakse Rahvuslikku Üleminekunõukogu ja tõst-, räägitakse nendest äh, Julgeolekunõukogu liikmetest, kes ei käitu nii, nagu Euroopa Liidule meeldiks, aga kas on plaanis minna kaugemale, kas on ähm, kavas pöörduda Rahvusvahelise Inimõiguste Kohtu poole, kas äh, see võiks muuta ülemineku lihtsamaks? ja küsimus sanktsioonide kohta, mis kehtestati Põhja-Korea suhtes on olemas Julgeolekunõukogu resolutsioon kakskümmend kolmkümmend seitse, nüüd võttis Euroopa Liit vastu täiendavad sanktsioonid, kas te võiksite palun selgitada, et milles need sanktsioonid seisnevad ning viimane küsimus, mis puudutab Euroopa Liidu missiooni Malis, täna nõukogu võttis vastu otsuse, Euroopa Liit saadab äh, väljaõppemissiooni Mali relvajõudude jaoks ja Bamakosse on juba jõudnud selle missiooni äh, eelvägi. ma vaatasin äh, üle nõukogu järelduste teksti, aga selle missiooni puhul ei ole ju tegemist sellega, et äh, sekkutaks konfliktidesse. kas te võiksite palun veel kord rääkida sellest, kas te olete nõukogus tegelenud julgeoleku olukorraga koha peal, sest öeldi ju, et selle missiooni raames ei peaks toimuma äh, sõjalisi konflikte, millesse oleks segatud Euroopa Liit. aitäh. <coughs> Äh, aitäh, et te tulite nii kiiresti meile siia aru andma sellest, mis toimus äh, nõukogus. minu esimene küsimus puudutab Malit president, asepresident Bideni külaskäigul Pariisis kaks nädalat tagasi. pärast seda vis-, visiiti öeldi, et teile, mis maa see Aafrika äh, struktuur, millele väga palju panustavad äh, eurooplased selleks, et parandada julgeolekuolukord, olukorda Põhjamaalis pikas perspektiivis, et see Aafrika üksus äh, et sellest saab äh, ÜRO jul-, rahutagamis äh, rahutagamisüksus, see muudab, muudab väga palju ju olukorda, rahastamist, võib-olla ka toetust, mida Euroopa Liit saaks anda, mis sellest saanud on, kas sellest teemast räägiti, kas äh, nüüd on veidi rohkem teada, et kas mis saab sellest rahutagamismissioonist. ja teine küsimus puudutab Süüriat. ma kuulasin, mida ütles äh, Laurent Fabius, äh, Prantsusmaa välisminister, ja see puudutas äh, relvaembargot ja tema ütles, et relvaembargo säilib, aga et sellesse tehti muudatus, mis võimaldaks kergemaks muuta tsiviilelanikkonna kaitset. mina äh, sooviks teada, et äh, mida see muudatus tähendab, mida see tehniliselt hõlmab, äh, mil määral see muudab siis meie seisukohti embargo suhtes, aitäh! suur aitäh, härra Paletskis, palun! Uh, aitäh, lugupeetud esimees, härra minister, ma tahaksin küsida olukorra kohta riigis, mis on Euroopa Liidu naaber, päris keerukas naaber Valgevene nimelt. Te teate, milline on seal olukord, te teate, et Euroopa Liit teeb jõupingutusi Äh, selleks, et äh, näidata ka meie kriitilist suhtumist äh, suhetes ning et kas sanktsioone kehtestada. no tahaksin teada, milline on eesistuja arvamus, kuidas me peaksime toimima selle riigiga? Thank you very much uh.... suur aitäh ja härra Atkins, palun. Thank you um,. One... aitäh väga meeldiv teid jälle näha siin ja see on üks kõige meeldivamaid asju üldse eesistumise puhul, nimelt et välisministrid äh, tulevad siia regulaarselt ja ähm, ma olen seda väga nautinud nagu teiegi. ühesõnaga, ma vabandan, et kordan üle, aga see ei kao kuhugi, nimelt äh, Lähis-Ida. me oleme praegu ainulaadses olukorras Iisraeli valimistega seoses ja võib-olla äh, me saame läbi ministrite nõukogu survet avaldada äh, Palestiina asunduste küsimuses ja ka muudes küsimustes, ma ei tahaks mingeid vastuolusid siin tekitada, aga praegu on igastahes õige aeg, et me omalt poolt samme astuksime. tahaksin teada, kas teile eesistujana või siis äh, kõrgele esindajatele on survet avaldatud selles suunas ja teine küsimus võttes arvesse, et me kvartetis osaleme Euroopa Liiduna, kas ei oleks, kas ei tasuks äh, kaaluda härra Pleeri kutsumist koosolekutele selgitamaks, mida kvartett, kui ta üldse midagi teeb, äh, teeb siis? Thank you very much, Ms Lunacek. suur aitäh, proua Lunacek. Chair suur aitäh ja tere tulemast ka Roheliste nimel teile Ahvetisse. kaks küsimust, üks puudutab Süüriat ja teine ja võib-olla ma ei kuulnud kõike, mis te ütlesite, aga me kuulsime ajakirjandusest, et arutati samuti seda, et sõjalised sanktsioonid Süürialt tuleks ära võtta selleks, et osad riigid tahtsid seda et pakkuda abi äh, mässulistele. kas te saaksite paar sõna ka selle kohta ütelda, millised riigid toetasid mida, kuidas asjad läksid? ma usun, et lõpuks otsust ei võetud vastu või otsustati, et sanktsioonid tuleb alles jätta, aga igastahes ma arvan, meie jaoks oleks huvipakkuv teada detailsemalt, mis juhtus. teiseks, Ukraina. Äh, siin on äh, paigalseis kas te usute, et on oodata edusamme tulevikus, sellepärast et praegu asjad ei liigu üldse? kas selle üle arutelu peeti, kas te usute, et on võimalik järgneva paari nädala jooksul edasi liikuda, aitäh! aitäh! ja nüüd ma palun, et minister vastaks teie küsimustele ja siis järgmine voor ja mul on juba ka kolm kõnelejat nimekirjas, härra minister, palun! Thank you, Mr President um.... aitäh, lugupeetud esimees. esmalt tahaksin vastata küsimustele seoses Süüriaga. härra Salafranca küsis selle kohta, härra Danjean ja proua Lunatšek. esmalt seoses rahvusvahelise kriminaalkohtu seisukohaga. üks järeldusi, milleni jõuti, oli see, et Euroopa Liit on tõsiselt mures selle pärast, et inimõigusi laialt rikutakse ning eh, ka rahvusvahelist humanitaarõigust ja seda vastavalt eh, sõltumatule rahvusvahelisele uurimiskomisjonile ning et äh, saadetakse korda ka inimsusevastaseid kuritegusid. Euroopa Liit kutsub üles ÜRO Julgeolekunõukogu kiireloomuliselt äh, Süüria olukorraga tegelema, muuhulgas äh, ka võimaliku rahvusvahelise kriminaalkohtu sekkumist, nagu Šveitsi kirjas paluti neljateistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kolmteist julgeolekunõukogule oli see kiri siis adresseeritud. ning muidu tuleb sõjakuritegude ning inimsusevastaste kuritegude toimesaatjate vastutusele võtta. nii et eh, konkreetselt jah, me viitame Süüria olukorrale seoses Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. sanktsioonide kohta nüüd. esmalt otsustati seda, olemasolevad äh, sanktsioonid Süüria äh, puhul jäetakse veel kolmeks kuuks äh, jõusse. küsimus, mis tõstatus, ei olnud mitte niivõrd selles, et relvaembargo tuleks tühistada, ei, seda ei saa tühistada, see jääb alles, aga räägiti sellest, mis on seoses, äh, mis seostub äh, sätetega sanktsioonist, nimelt et oleks võimalik kasutada mittesurmavat sõjaväevarustust ning pakkuda tehnilist abi äh, ka tsiviilelanikkonnale. aruteludes täpsustati, et mittesurmav sõjaline varustus ja tehniline abi, ehm, mis samuti ei ole surmava <laughs> iseloomuga, seda võidakse pakkuda. selleks, et eh, parandada mm, tsiviilelanikkonna turvalisust, aga järelduste eh, kohta välisasjade nõukogus äh, see ei tähenda seda, et relvaembargo oleks tühistatud või et me oleks üldse sellele lähedale jõudnud. Mali kohta leidis aset äh, briefing liikmesriikide poolt ja ka komisjoni poolt äh, julgeolekuolukorra kohta Malis ning samuti räägiti humanitaarolukorrast. Prantsuse sõjaväeoperatsioon on käimas Malis, seal on kaasatud üle nelja eh, tuhande isiku ning eh, Euroopa Liidu liikmesriigid ning ka teised rahvusvahelised eh, jõud on kaasatud, MISMA-d samuti kasutatakse, üle nelja tuhande üksuse, kaks tuhat Tšaadist ja nemad on siis Misma käsuahelast väljaspool. kõik olulised äh, linnad Põhjamaalis on vabastatud terroristide äh, alt. Äh, Mali ning Prantsuse vägede ühistööl Timbuktu, Gao ning Kidal ning on näha, et kasutatakse juba ka gerilla sõjavahendeid idanaaberlus, härra Palitskis ja samuti proua Lunatšek tõstatasid idanaaberluse küsimuse, Valgevene ja Ukraina küsimuse. ma usun, et täna oli tähelepanuväärne see, et me arutasime enne välisministri kohtumist, mis leiab aset juulis, siis neid küsimusi ning samuti üks kohtumine peaks aset leidma novembris. ma arvan, et võib ütelda, et Välisasjade Nõukogu tundis muret selle pärast, et esmalt tuleb Vilniuse tippkohtumine ette valmistada korralikult ja tänased arutelud kindlasti eh, ka sellele suunatud olid. aga teiseks, me peame ka rohkem prioritiseerima järgneva eh, tööperioodi vältel eh, idapartnerlust ning me peame rohkem tähelepanu pöörama neile riikidele see tähendab, et me peame käsitlema, vaatama, milline on nende Euroopa perspektiiv, kus nad ennast ise näevad, millised on äh, nende suundumused. samuti äh, kõikehõlmavate kaubanduslepete sõlmimine, demokraatia küsimused, inimõigused, õigusriik ma arvan, et võib ütelda, et olukord on erinev igas riigis ei ole sarnast olukorda kõikide riikide puhul idapartnerluse raames. me näeme, et äh, erinevused on kõikjal. ja see on jälle miski, mille juurde nõukogu äh, regulaarselt tagasi tuleb. Lähis-Ida härra Atkins äh, lõuna arutelud, lõunapausi arutelude ajal Äh, jah, jäi kõlama see, et tegemist on aknaga, äh, pärast siis Ameerika Ühendriikide presidendivalimisi, pärast Iisraeli valimisi tekib meil võimalus selleks, et edusamme saavutada Lähis-Ida rahuprotsessis. ma usun, et julgustavaks on osutunud ka see, mida uus riigisekretär John Kerry ütles Lähis-Ida rahuprotsessi kohta, president Obama plaanib äh, visiiti Iisraeli tõenäoliselt märtsis või äh, sealkandis ning äh, Euroopa Liidul on võimalik nüüd väga proaktiivselt tegutseda koos teistega selleks, et jõuda lahenduseni Lähis-Idas ning selleks, et jällegi avada läbirääkimised. muidugi mõistame, peame kvarteti töömeetodist kinni pidama, vaatama, kuidas see äh, mõjutab seda, millised läbirääkimised aset leiavad ja kellega. me ei ole arutanud härra Blairi kaasamist välisnõukogu äh, kohtumistele, doktor Ibrahimi märtsi kohtumisel tõenäoliselt osaleb ja temaga me saame siis arutada olukorda Süürias kas ma unustasin midagi? Eh, kui jah, siis tõenäoliselt tuletate mulle meelde. okei okay,, thank you very much. hästi, suur aitäh teile, minister, ja nüüd eh, teine voor, härra Pöttering. jaa, vielen dank, Herr aitäh, lugupeetud välisminister. me ei kadesta teie töö, teid teie töö pärast, sellepärast maailm on nii suur ja probleeme on nii palju ja sellepärast on mul ainult üks küsimus Mali kohta. ma arvan, et me kõik peame olema tänulikud Prantsusmaa presidendile, et äh, ta Malis äh, sekkus, aga kas te ei ole arvamusel, et selline sõjaline sekkumine oleks Euroopa Liidu ülesanne? ja kas ähm, Mali kogemustest äh, ja ettevalmistustest te Teil on ka ju kolleeg Pierre Mervaux, keda ma väga eh, hindan, kas on eh, kaalutlusi luua selliseid eh, struktuure, et tulevikus tegeleda selliste väljakutsetega, nagu meil praegu on Malis ja tänuväärsel kombel, nagu ma just ütlesin, Prantsusmaa president sekkus sõjaliselt, aga tegemist oleks tegelikult Euroopa Liidu kohustusega. mida teie sellest arvate? Thank you uh.... aitäh, härra Raudšek. aitäh. Äh, minister, minu küsimus puudutab ka Lähis-Ida. Te ütlesite, et me peame selles suunas olema aktiivsed ja ma olen teiega täiesti nõus, et kui selline võimalus on, siis tuleb see kindlasti ära kasutada just nüüd, kui Obama on teist korda ametisse tagasi valitud ma tahaksin öelda, et ühelt poolt me oleme oma Ameerika kolleegide surve all, et, et panna äh, Hezbollah terroristide nimekirja pärast äh, seda, mis Bulgaaria võimud on näiteks äh, avastanud äh, Bulgaarias toime pandud tapmiste kohta. mida teie arvate, kuidas me peaksime Hezbollahsse suhtuma? aitäh. härra Tänok aitäh, esimees, mina istun siin, härra välisminister äh, proua Lunatšek juba esitas osaliselt minu küsimuse, aga tahaksin rääkida Ukrainast, Vilniuse tippkohtumisest ja idapartnerlusest. kas teie arvates on tõenäolisene, et kirjutatakse alla assotsiatsiooni äh, lepingule? Äh, kas piisavalt on Ukrainas reforme läbi viidud? ja tervitan nõukogu otsust Zimbabwe kohta, mina Äh, olen pidevalt kontaktis äh, organisatsiooniga, mille nimi on Õiglus äh, Zimbabwele, kes taotleb kompensatsiooni võõrandat-, nendele talunikele, kellelt maad võõrandati. kas te, kui te tulevikus hakkate sanktsioone läbi vaatama, siis kas te selliste asjadega tulevikus ka arvestate ja mis puudutab nüüd seda Hezbollah küsimust ja Bulgaarias toimunut, Äh, nii palju, kui mina aru saan, on Hollandi valitsus alati olnud äh, kõige rohkem selle vastu, et Hezbollah'd kirjeldatakse kui terroristlikku organisatsiooni ja selleks on ka põhjus. nimelt äh, tehakse vahet siis sõjalise viisi vahel ja nõndanimetatud poliitilise või tsiviilisikute viisi vahel. aga ta, Hezbollah oma kõrgemates juhist, juhtstruktuurides mingit sellist vahet ei tee nii et, et äh, võib-olla te selgitaksite, milline on teie valitsuse seisukoht, miks Hezbollah ei ole veel keelustatud organisatsioonide nimekirjas? aitäh! kas keegi veel soovib küsimust esitada? kui ei, siis annan võimaluse ministrile vastata ja vahepeal te võite mõelda, mida te veel küsida tahate oi, vabandust, härra Danjon. Äh, tuleksin tagasi Mali küsimuse juurde, mis puudutab siis nende Aafrika väeüksuste MISMA äh, muutmist äh, ÜRO juhtimise all tegutsevateks vägedeks. kuhu asjad sellega on jõudnud? ja nüüd, härra minister, on sõna teil okay, let me take um... kõigepealt äh, vastaksin Mali teemalistele küsimustele. ma oleksin võib-olla pidanud kohe alguses ütlema, et nüüd on juba tehtud üsna öö, äh, olulisi ettevalmistusi Euroopa Liidu väljaõppemissiooniks. Prantsusmaa on selle missiooni juht ja üksuse kokkupanemise konverents all, algas siis juba kahekümne neljandal jaanuaril ja selle missiooni eesmärk on siis alustada ap-, aprillis siis Mali üksuste väljaõpetamist äh, selle missiooni peakorteriks saab Bamako ja logistiline, logistiline toetus, äh, sellega on seotud ligemale viissada inimest ning äh, see koolitus asub kuskil siis kuuskümmend kilomeetrit põhjas Bamakost. aga en, äh, me oleme natukene siin asjadega maha jäänud ja nüüd peame tegutsema nii kiiresti kui võimalik tõesti, et äh, meie sõjaväelased oleksid õigel ajal kohal. nüüd, mis puudutab seda, kas äh, reageerides olukorrale Malis äh, oleks seda pidanud tegema Euroopa Liit või äh, võivad seda teha konkreetsed liikmesriigid? ma arvan, et üks asjaolu, millega me peame arvestama, on see, et see kriis areneb üsna äkki ootamatult ja Prantsusmaal lihtsalt oli võimalus kiiresti sekkuda, sellepärast et äh, nende väed asuvad Tšaadis ja Senegalis ja elevandiluurannikul. ma arvan, et äh, Euroopa Liidu tulevased struktuurid kaitsevaldkonnas on arutelu, mida tuleb äh, kindlasti pidada. Äh, Mali küsimus on nüüd küll lahendatud, aga ma arvan, et see, mis Malis toimus, kindlasti annab oma panuse nendesse aruteludesse. ning äh, nüüd on vaja siis Mali küsimused kiiresti lahendada arvestades arenguid, mis seal toimuvad ja ma loodan, et niimoodi ma vastasin ka teie küsimusele, härra Pöttering, see on lihtsalt osaks laiemast küsimuste ringist. kõneldes Hezbollasist ähm, ja Burgose juhtumist, ähm, tahaksin öelda seda, et nõukogu Äh, sai infot Bulgaaria välisministrilt siis esialgsete uurimuse tulemuste kohta. Äh, need puudutasid siis Burgase rünnakut. härra Rutšek ja härra Tänok viitasid sellele intsidendile kõik olid nõus sellega, et Euroopa Liit peab endiselt julgustama eh, Liibanoni võime tegema koostööd Bulgaariaga selleks, et kuritegude toimepanijad kohtu ette tuua ja samuti tegema koostööd rahvusvahelise terrorismi vastases võitluses. ning eh, peaminister Mikati eh, sõnavõtt igatahes on selles val-, kontekstis üsna tervitatav Bulgaaria välisminister siis teavitas meid, et äh, sellest, äh, kuhu uurimine on jõudnud ning äh, ta lubas meid ka tulevikus siis asjaga kursis hoida. kui see uurimine on siis juba lõpule jõudnud. me arutasime täna Välisasjade Nõukogus ka Äh, Hezbollah keelatud organisatsioonide nimekirja panemist. härra Tänok, te viitasite minu valitsuse seisukohtadele. ja ma tean, et ma esindan oma valitsust. ma arvan, et me peame arvestama olukorraga Liibanonis. Liibanon riike, mis on väga sellises kriitilises seisus praegu. eriti arvestades seda, mis toimub Süürias. aga meedias jah, spekuleeriti tõesti sellel teemal, et kas Eh, et, et võib-olla Hezbollah teema tuleb ka päevakorda, aga sellisel kujul mitte, nii et, et me rääkisime sellest Hezbollahst ainult seoses Bulgaariaga. Ukraina koha pealt eh, mõned nädalad tagasi meil toimus väga huvitav kohtumine. Eh, kohtusime Ukraina välisministriga see lähenemine rohkem rohkema eest, mis meil on, mis puudutab kõnelusi ja kaubanduslepinguid ja assotsiatsioonilepinguid. Äh, äh, kõigi nende asjade puhul me eeldame ka reaktsiooni siis äh, idapoolsete naaberriikide poolt. ja, ja see on see lähenemine, millest me juhindume ma arvan, et me peame kasutama neid hoobasid, mis Euroopa Liidul on selleks, et tõesti saavutatakse edu just nimelt inimõiguste ja õigusriigi valdkonnas. aga ma arvan, et me peame ka seda kõike tasakaalustama. Äh, äh, me peame julgustama neid idapartnerluse riike, et nad vaataksid Euroopa suunas. väga oluline on et me suudaksime neid veenda. loomulikult me kõik sooviksime, et edusammud oleksid palju kiiremad, kui nad siiamaani on olnud. ja ma tõesti olen väga sügavalt mures Ukraina ja Valgevene olukorra pärast. Zimbabwe osas, härra Tänok, tänane otsus mis puudutab sanktsioone, on tegelikult vastuseks mõningatele edusammudele, mis on tehtud. ja kui me kasutame edusammudele reageerimiseks sanktsioone, siis ma ei tea, kui, kui on ikkagi edusammud, siis me peaksime natukene ka sanktsioone leevendama aga tegemist on tõesti protsessiga, mis on toimunud väga mõõdukas tempos ja see protsess peab jätkuma. ja kindlasti nõukogu tuleb selle teema juurde tagasi. ja härra Danjon see eh, FISMA üleviimine või selle muutmine ÜRO rahuvalvejõuks on midagi sellist, milleks on vaja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, samuti eh, tuleb siis sellele eh, üksustele anda väga selge mandaat, me oleme praegu alles protsesside alguses president just kirjutas Ban Ki-moonile ja äh, nõustus sellise äh, väekontingendi loomisega, aga praegu on prioriteediks siiski riigi stabiliseerimine. aitäh, härra minister. kas keegi soovib veel esindada, esitada küsimusi? näib, härra minister, et te olete suutnud vastata kõigile kohalolevatele saadikutele, suur aitäh teile selle eest. suur aitäh selle eest, et te tulite siia nii kiiresti kohe pärast Välisasjade Nõukogu. jääme ootama eh, teie tulevasi külaskäike, soovime teile edu. aitäh!